Welcome, dear kallid kolleegid, tere tulemast! palun võtke istet, et me saaksime tänase üritusega pihta hakata. So a very warm welcome. tere tulemast, kallid kolleegid, kallis asejuhataja, kallis härra Vega, Luega austatud rahvusparlamentide liikmed, austatud külalised tervitan teid äh, suurima heameelega meie Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kolmandal kohtumisel. selle ürituse korraldajateks on Austria parlament ja Euroopa Parlament ning meie tänane üritus toimub Euroopa Parlamendi täiskogu saalis. kallid kolleegid, mul on hea meel, et täna on siin kohal kuuskümmend seitse liikmesriikide parlamentide liiget, suurem osa on juba kohale jõudnud. Te esindate kolmekümmend seitset parlamenti ja esindajate koda kahekümne seitsmest Euroopa Liidu liikmesriigist. meil on täna tõlgi kõikides ametlikes keeles, keeltes ja kõikidest ametlikest keeltest Euroopa Liidust. kuna tegemist ei ole mitte esimese parlamentaarse ühiskontrolli töörühma koosolekuga, siis meie koosolek muutub üha olulisemaks Euroopa Parlamendis. see on üks oluline osa meie suhtlusest liikmesriikide parlamentidega. seda sellepärast, et tegemist on Europoli teemalise koosolekuga, aga tegemist on Euroopa Parlamendi seisukohast äärmiselt olulise institutsiooniga, me toetasime selle organisatsiooni loomist algusjärgust alates, sellest on saanud esu, edukas Euroopa Liidu amet ning äh, ma olen kindel, et suurem osa teist äh, on äh, meiega päri, et aruandluskohustuse struktuurid on ennast tõestanud, amet ise on teinud kõvasti tööd, personal on teinud kõvasti tööd ning seetõttu on see üks suurepärane edulugu. tänane kohtumine on muutunud väga heaks ürituseks aruandluskohustuse seisukohast ning on üheks tähtsaks Euroopa Parlamendi ürituseks soojad tervitussõnad teile kõigile. loodan, et meie tööpäevad kujunevad viljakaks. Euroopa Parlamendi teenistused on andnud endast parima, et meil oleks täielik tõlkerežiim, eelmisel kohtumisel oli see probleemiks ja kuna kohtume parlamendi komisjonide nädalatel, siis peamiselt pannakse sel nädalal rõhku õigusloomelisele tööle Euroopa Parlamendi komisjonides meie ajakava on tihe, kuivõrd tegemist on Euroopa Parlamendi ametiaja viimase aastaga enne Euroopa valimisi ja seetõttu oleme eraldanud nii palju ressursse kui vähegi võimalik. Europol kui amet, rääkisin Europolist kui ametist ja seetõttu tahaksin tervitada uut Europoli äh, täitevdirektorit, kes ei ole tegelikult enam uus, tal on tunne, et ta on olnud siin juba mõnda aega tere tulemast Katrin de Bolle, kes astus ametisse kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel mail. paljud teist on temaga juba kohtunud ja tervitaksin siis jällegi teda meie üritusel. ja tahaksin tänada teid tõhusa koostöö eest Euroopa Parlamendiga. tervitame teda täielikult ja teie töö julgeoleku valdkonnas on väga oluline täna me räägime kahe tuhande üheksateistkümnenda, kahe tuhande kahekümne esimese aasta ähm, tööprogrammist, mitmeaastasest programmist, siis esineb meie ees veel ka härra Pärkna äh, ja härra Tsvetanov, kes on olnud, kes oli üks meie parlamentaarse ühiskontrolli töörühma endiseid äh, juhatajaid, kes räägib meile sellest äh, Äh, haldusnõukogu koosolekust, mis ta osales. räägime siis äh, finantskuritegudest, äh, varade tagastamisest, rahapesust ja teeme koostööd härra Martin Rossenbergiga ja proua De Pollega nendest teemadest. samuti tuleb meie ette härra Wojciech Vjevjorovski, kes on EDPS-i abinõunik ande, andmekaitse valdkonnas ja loomulikult kuulame ära, mida on öelda volinik Julian Kingil, kes vastutab Julgeolekuliidu eest ja kes on meie homne peakõneleja. kallid kolleegid, tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et eesistuja Troika kohtus just vahetult enne meie praegust üritust, meie praegust koosolekut ning rääkisime sellel kohtumisel ka Taani esindatust parlamentaarse ühiskontrolli töörühmast ja ähm, kõik delegaadid on saanud nende kohtumiste päevakorrad kätte läbipaistvuse põhjustel, aga samas äh, osaleda saavad ainult Troika liikmed ja Taani delegaadid, nagu me oleme kokku leppinud. ja Troika ja Taani delegatsiooni kohtumine toimub homme ja kuna meie päevakava on nii tihe, siis teeksin ettepaneku, et läheksime kohe esimese päevakorrapunkti juurde ja annan nüüd juhtimise üle Austria parlamendi esindajale äh, proua Angela Lueger. palun. austatud härra Moraes, äh, suur aitäh äh, nende kaunite sissejuhatavate sõnade eest, austatud kolleegid Euroopa Parlamendist, rahvuslikest parlamentidest, austatud daamid ja härrad Äh, mul on väga hea meel äh, tänast äh, istungit Euroopa Liidu parlamentaarse ühiskontrolli töörühma töö kontekstis koos härra Jean-Claude Moraesiga juhtida. ühiskontrolli töörühm on ka varem kohtunud ja äh, me oleme seal keskendunud äh, sellele, kuidas meie töö peaks olema üles ehitatud, äh, aga selle küsimuse me lahendasime Sofias eelmisel kohtumisel ja nüüd me saame tegelikele ülesannetele keskenduda. nimelt me saame keskenduda Europoli parlamentaarse kontrolli küsimusele. see on organisatsioon, mis viimastel aastatel on järjest olulisemaks muutunud, kuritegevus ei peatu piiridel ning kuritegelikud teatud võrgustikud kasutavad paljudel juhtudel ära ka äh, tehnoloogia kiiret arengut selleks, et oma huvisid edendada, terrorism, äh, inimkaubatus, narkokaubandus, internetikuritegevus on vaid mõned väljakutsed, äh, mille eest me seisame Europol ähm, mängib äh, selliste kuritegevusvormide vastu võitlemisel otsustava tähtsusega rolli ning toetab vastavaid liikmesriikide ametiasutusi nende töös äh, kahel järgneval päeval me keskendume nüüd erinevatele teemadele ja Europoli erinevatele pädevusvaldkondadele. austatud kolleegid, äh, pärast kuna meil on väga äh, tihe päevakava, siis äh, teen ma äh, ettepaneku liikudagi kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, aga enne ma küsin, kas keegi soovib päevakorra kohta sõna võtta. tundub, et keegi hetkel sõna ei soovi päevakorda kommenteerimaks ja seetõttu annan taas sõna kaasesimehele, palun. Now... suur tänu, Angela. Läheme siis edasi oma päevakorraga. ning äh, kutsun järgmise päevakorrapunkti ettevalmistuseks äh, meie järgnevad kõnelejad siia poodiumile. palun. härra Tsvetanov, härra Vaidinger proua Florea, palun tulge siia ette meie juurde. sel ajal, kui te siia tulete, teen väikese sissejuhatuse omalt poolt, nii nagu Sofias eelmise aasta märtsikuus kokku lepiti, kontseptsiooni troika võeti sisse äh, kodukorda ja troika äh, hõlmab delegatsiooni juhte, eesistuja esindajat, Euroopa Parlamendi esindajat ja Euroopa Parlamendi jaoks on väga oluline, et me arendame edasi selle organi järelevalvevõimalusi, kui on kodukord nüüd paika saadud, kohtumiste formaat on paika saadud, siis tuleb tööd jätkata, et täita Europoli määruse sätteid. seetõttu on oluline, et EDPS on kohal, Europoli täitevdirektor ja ka Europoli haldusnõukogu juht tahaksin rõhutada haldusnõukogule, et me eeldame, et meil on pidev äh, kutse äh, Europoli määruse vaimus haldusnõukogu koosolekutele ja tahaksime saata oma taotlusi enne kohtumisi parlamentaarse äh, ühiskontrolli töörühmalt ja nüüd kutsuksin siis meie eeskõnelejaid tutvustama meile oma prioriteete. Angela, palun. ja suur aitäh, äh, annan kõigepealt sõna äh, härra Tsvetan äh, Tsvetanovile, mm, kes esindab Bulgaaria Rahvusassambleed, palun. Уважаеми съпредседатели от Австрия и комисията Либе, господин Клод Мораеш и Ангел. austatud э, härra Claude Moraes, э, э, austatud proua Angela Lueger, austatud proua Katrin De Boll, suur tänu, et tulite tänasele üritusele, et saame teiega rääkida Bulgaaria eesistumise saavutustest ning Troika tegevusest üks meie prioriteete oli julgeolek ja stabiilsus, tegime julgeoleku ja stabiilsuse vallas tõesti kõvasti tööd, keskendusime teemadele nagu ränne, varjupaigapoliitika, tagasivõtmise tõhus poliitika, tasakaalustatud lähenemine, pikaajaliste ja lühiajaliste meetmete vahel, tõhus piirikontroll, tõhus andmevahetus erinevate organite vahel saavutasime mitmetes valdkondades selles küsimuses edu ja mainiksin mõningaid siin, mis on otseselt seotud meie parlamentaarse ühiskontrolli töörühma tööga. saavutasime kolme määruse äh, osas kokkuleppe Schengeni informatsioonisüsteemi kohta, sellega laiendatakse Schengeni infosüsteemi funktsionaalsust, viisime lõpule läbirääkimised äh, selle määruse osas, mis käsitleb Euroopa ametite, äh, äh, Euroopa Ameti EU liisa volitusi, samuti viisime edukalt lõpule läbirääkimised äh, reisija broneerimise riigist sisenemise, riigist väljumise süsteemi ja määruse küsimuses. jätkasime tööd koostalitusvõime küsimustes, infosüsteemide koostalitusvõime küsimustes ning tõsise organiseeritud kuritegevuse küsimuses on tehtud terve rida uusi algatusi aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend, et selle süsteemi tõhusust parandada. soovisime muuta nähtavamaks kõige olulisemad kuritegevusvastased vahendid ning juhtida tähelepanu sellele, et selline võitlus peab olema distsipl-, interdistsiplinaarne. mis puudutab välisvõitlejaid, siis äh, oleme selles vallas äh, teinud ülevaate parimatest tavadest, pidanud äh, põhjalikke arutelusid ja kõigi eelnimetatud teemade puhul oleme hinnanud ka Europoli tegevust ning Europoli tegevuse lisandväärtust. seetõttu leian, et see teema, mis Bulgaaria seisukohast on ka tulevikus äh, prioriteet, ähm, peaks äh, püüdlema selle poole, et äh, meie liigume ühiselt julgeoleku ja stabiilsuse suunas, see on seotud Balkani riikidega ja seetõttu on sellele meie eelmise kohtumise programmis eraldi tähelepanu pööratud. julgeolek on meie ühiste äh, Euroopa demokraatlike väärtuste alustalaks, seetõttu tervitan neid äh, prioriteete, mille Austria paika pani. olen veendunud, et äh, need teemad jäävad tähtsaks ka tulevikus, nii Austria kui ka Rumeenia eesistumise ajal järjepidevus ning ühised eesmärgid on ikka ja jälle olulised. aitäh! suur aitäh, härra Tsvetanov teile. nüüd liigume Austria kolleegi juurde, sõna saab Peeter Weidinger, kes esindab Austria Rahvusnõukogu. Danke suur aitäh, austatud daamid ja härrad. Austria kui eesistujariigi esindajana lubage mul alustada ühe sõnaselge avaldusega. praegusel hetkel seisab Euroopa Äh, julgeolekuvaldkonnas tohutu suurte väljakutsete ees. ühest küljest on julgeolekukriis äh, ja alates äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaanuarist aset leidnud terrorirünnakud veennud meid veelgi rohkem selles, et Euroopa peab julgeolekuohtude vallas tegema varasemast palju suuremat koostööd seda eriti just järjest keerulisema rahvusvahelise olukorra taustal. teisest küljest on ka äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal alanud rändekriis näidanud, et Euroopa Liidus on Schengenit ja piirideta liikumisvabadust iseenesestmõistetavana juba liiga kaua võetud. ilma välispiiride tõhusa kontrollita ja kaitseta kerkivad esile ka probleemid sisejulgeolekuga. rände ja integratsiooniga seonduvate julgeolekuväljakutsete ees on Euroopa liiga pikalt silmi kinni pigistanud kõige selle taustal leiab Austria eesistumine aset väga keerulises olukorras. seetõttu on julgeolek üheks meie töö kesk, keskseks teemaks. Euroopa kodanikud ootavad siin õigustatult konkreetseid tulemusi seetõttu oleme ka oma eesistumisprogrammi koondanud ühtse moto alla, milleks on Euroopa, mis kaitseb kaks kolmest äh, meie eesistumise olulisemast rõhuasetusest keskenduvad just sellele motole. esimene sammas koondab tähelepanu julgeolekule ning võitlusele ebaseadusliku sisserändega erilist tähelepanu tuleb seejuures pöörata välispiiride kaitsele ning tõhusamate tagasisaatmisvõimaluste väljatöötamisele. see oli keskne teema ka mitteametlikul riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel Salzburgis, mis leidis aset üheksateistkümnendal ja kahekümnendal septembril. teiseks oluliseks teemaks on meie naabruspiirkonna stabiilsus ja seda eriti just Lääne-Balkanil. kui rääkida äh, kuritegevuse ja terrorismi vastasest võitlusest, on see meie vahetu naaberregioon väga olulise tähtsusega ja seetõttu äh, on äh, Euroopa Liiduga liitumisperspektiiv sellele piirkonnale ja selle stabiilsusele äh, väga oluline. kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta on kogu sealse piirkonna jaoks otsustava tähtsusega aasta endiselt on vajalik anda poliitiline impulss erinevatele reformidele õigusriikluse, kohtusüsteemi ja põhiõiguste vallas sellest johtuvalt võib ka öelda, et äh, rahu ja julgeoleku tagamine Euroopas on võimalik vaid siis, kuid äh, stabiilsus äh, ja julgeolek on tagatud ka meie vahetus naabruses. austatud daamid ja härrad ka Europolil kui Euroopa Liidu õiguskaitseasutusel on selge eesmärk Euroopa turvalisemaks muuta. tegemist on eesmärgiga, millest lõikavad kasu kõik liidu kodanikud. laiaulatuslikud kuritegelikud ja terroristlikud võrgustikud on suureks ohuks Euroopa Liidu sisejulgeolekule ning ähm, ka meie kodanike turvalisusele. Europol on nende ohtude vastu võitlemiseks äh, pannud paika selged prioriteedid. tahaksingi siinkohal ähm, Austria jaoks kõige olulisemad punktid välja tuua lisaks juba mainitud suhete arendamisele kolmandate riikidega, eriti just Lääne-Balkani riikidega, on väga oluline ka ülesannete jagamine ja koostöö Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti Frontexiga. esimeseks sammuks selles suunas on ametite esimene ühine haldusnõukogude kohtumine neljandal oktoobril aastal kaks tuhat kaheksateist sellega seoses tuleb võimalikult palju ära kasutada äh, ja arendada tekkinud sünergiaid järgmiseks prioriteediks on koostöö ebaseadusliku sisserände vallas. sel põhjusel on Austria võtnud enda kanna, kanda juhtrolli Impactis seoses teemaga, mis puudutab äh, ebaseaduslikku sisserännet ja eelnevaga seoses mainin ka seda, et võitluseks rändajate salaüle piiri toomise ning inimkaubanduse vastu Balkani sisserände teel on Austria Föderaalses Politseiametis loodud ühine rahvusvaheline juurdlusbüroo. seeläbi on võimalik tagada kiirem infovahetus tihedas koostöös Europoliga e, nendes juurdlustes, mis on suunatud rahvusvaheliste migrantide smugeldajate võrgustiku vastu Balkani piirkonnas. teised impakti peateemad, mis meie arvates eriti olulised on, uurivad laste e, seksuaalset ärakasutamist, narkokaubandust ja salakaubandust ebaseaduslikku käsitulirelvade levitamist, organiseeritud varavastast kuritegevust äh, ning äh, keskkonnakuritegevust ning erinevaid finants- ja majanduskuritegevuse vorme, nagu näiteks pettused, rahatähtede võltsimine, rahapesu ning kuritegeliku vara tagasivõtmine. Nendes kesksetes valdkondades on vaja saavutada olulisi edusamme lõpetuseks tahaksin ähm, prioriteetidega seoses mainida ära veel ühe olulise punkti mis Austria kui eesistujariigi jaoks eriti südamelähedane on. selleks on Europoli eelarve aastaks kaks tuhat üheksateist selles vallas ei ole Europoli ja Euroopa Komisjoni vahelised läbirääkimised veel tulemusi andnud. Europoli poolt soovitud eelarveraamistikuga ei ole siiani piisavalt arvestatud. piisavalt eelarvelisi vahendeid ei ole ka Europoli külalisametnikele Itaalias ja Kreekas eraldatud siiani äh, ei ole olnud võimalik ellu viia ka Europoli IKT-süsteemide olulisi uuendusi. ja kardetavasti ei muutu see olukord äh, ka kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal kohtumisel Euroopa Parlamendi esindajatega suutsime kokkuleppele jõuda eelarve suurendamise osas kolmes olulises punktis, äh, kuid täiskogu hääletusel ei leidnud siiski enamuse toetust me peame mõistma, et kui me tahame tõsiselt terrorismi ja kuritegevuse vastu võidelda, peab Europolil selleks ka piisavalt vahendeid olema. me peame seda mõistma. lugupeetud daamid ja härrad, Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühm on veel üsna noor organ. võrreldes teiste parlamentidevaheliste konverentsidega on tal aga teistsugune positsioon tegemist ei ole üldisi laiapõhjalisi arutelusid võimaldava foorumiga tulenevalt Europoli määrusest äh, peab äh, ta täitma äh, väga konkreetset ülesannet. nimelt, et ta peab tagama Europoli üle demokraatlikult valitud rahvaesindajate abil poliitilise kontrolli see, kuidas sellist parlamentaarset kontrolli praktikas rakendada õnnestub, sõltub ka haldusnõukogu ja ühiskontroll töörühma vahelisest koostööst vastastikuse mõistmise ja ühiste praktikate väljatöötamine on eh, siinkohal keskse tähtsusega väljakutse. kahe organi vahelised eh, konstruktiivsed suhted on olulised eh, selleks, et kumbki organ saaks oma kohustusi täita. meie esimeste kohtumiste raames saadud kogemused on vägagi julgustandvad selles vallas ja seetõttu olen ma vägagi veendunud, et äh, tänu avatud ja konstruktiivsele koostööle, mis tugineb olulisemat, olulisemate Europoli puudutavate küsimuste ühisele analüüsile, suudame me luua tõelist lisandväärtust. ootan põnevusega meie tänast ühist arutelu, aitäh! suur aitäh, austatud Vaidinger, äh, härra Vaidinger teile ja nüüd äh, liigume edasi järgneva sõnavõtja juurde, kelleks on Juana Consuelo Florea kes esindab mm, ähm, Rumeenia äh, senatit äh, ja ta esindab ka ähm, Rumeenia luureteenistuse üle äh, teostava kontrolli töörühma, aitäh uh,. Priorities for two thousand. aitäh. nüüd kõigepealt tahaksin tänada kaasesimehi kes tänase ürituse korraldamise taga on ja tahaksin tänada ka härra Tsvetanovit, meie Bulgaaria kolleegi Euroopa Parlamendis, härra Moraest, nende pingutuste eest, mida nad äh, üles näitasid ka Sofias. nüüd on meil kodukorra reeglid ning saame oma tööga püsivalt edasi minna. ja nüüd jätkan oma emakeeles Scopul nostru principal în cadrul troicii president. meie peamine eesmärk troika eesistujana on tulla aruteluga välja kõige põletavamate küsimuste osas. seetõttu hindame väga praegust raamistikku, aga samal ajal äh, saame ka omalt poolt tõhusalt vajadusel panustada. seda kõike silmas pidades aeg ja kogemus näitavad, kus tuleb muutusi sisse viia. praegu on oluline kokku võtta see, mis meil juba on. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta esimeseks pooleks tuleb paika panna prioriteedid ja see töö juba käib. see on paindlik lähenemine, aga selge on, et Euroopa kodanikud on meie jaoks peamiseks prioriteediks. Euroopa kodanikud peavad mõistma, mit-, millega Europol tegeleb, mis on olulised, nii õigusi ja vabadusi silmas pidades pidev infovahetus liikmesriikide vahel, mis puudutab terrorismivastast võitlust, IT-ohte ning piiriüleseid ohte, panustab märkimisväärselt sellesse, et Europoli roll infopangana kinnistuks ning samal ajal pakutakse ka ekspertteadmisi liikmesriikidele, kui liikmesriikides viiakse läbi uurimisi. kiirus, reageerimiskiirus palvetele reageerimisel on määrava tähtsusega ning see on eelduseks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt selles vallas koostööd teha. koostöö tõhustamine piiride turvamisel ning ka terroristlike ohtude parem kontroll, samamoodi radikaliseerumise vastane võitlus, ebaseadusliku rände vastane võitlus on keskpikas perspektiivis prioriteetideks. loomulikult on oluline siin pidada silmas äh, perioodi kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. Rumeenia parlament Äh, hindab kõrgelt Europoli tegevust küberkuritegevuse ja terrorismivastases võitluses. see puudutab ka pimeveebi ning tahaksin rõhutada, et Rumeenias tegeleb ligi seitsesada spetsialisti IT-valdkonnas, kes pingutavad selle nimel, et ameti tegevusi tõhustada nii nagu hiljutised arengud on näidanud, siis rände- ja varjupaigapoliitika ning Euroopa Liidu siseküsimused on jätkuvalt väljakutseks, mis vajavad ühiseid pingutusi ja eritähelepanu. inimkaubanduse vastane võitlus on seetõttu peamine prioriteet kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta esimeses pooles mis on kooskõlas Europoli strateegiaga aastateks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend. tulevikus Euroopa Liit mängib määravat rolli, et tagada globaalne julgeolek ning arvestades ka varasemate eesistujatega peab Lääne-Balkan ja idapartnerluse riigid olema prioriteetide hulgas esindatud. daamid ja härrad, järgmised Euroopa Liidu valimised asetavad Euroopa kodanikud arutelu keskpunkti, mis tähendab, et nende ootustele ja muredele tuleb reageerida. praegusel hetkel, kus terroristlik oht on üks julgeoleku peamisi probleeme, peame tagama, et võitlus terrorismi vastu ei ole ainult liikmesriikide kohustus, vaid ka kogu Euroopa Liidu ühine kohustus. seega julgeolek on üks peamisi Rumeenia eesistumise sambaid ning lisame selle kindlasti oma päevakorda peamine eesmärk on see, et suudaksime siin teemas tõesti ära, midagi ära teha. igal juhul ootan juba teiega kohtumist ka Bukarestis, suur tänu! suur aitäh, proua Floria, teile, austatud kolleegid! ja kuna nüüd on äh, Troika nimel kõik kolm esindajat sõna võtnud, äh, teen ma ettepaneku äh, liikuda edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Europoli mitmeaastane programmidokument. selle dokumendi ähm, eelnõu saadeti seitsmendal veebruaril delegatsioonidele läbivaatamiseks ja Sofias toimus meil esimene arvamuse vahetus ju juba selles vallas ning delegatsioonidel oli aega kahekümne üheksanda augustini äh, saata töörühmale kirjalikke kommentaare selle kohta äh, me saime mm, Rumeenia ja Küprose delegatsioonilt kirjalikke kommentaare ka aga enne, kui ma proua de Bollile äh, sissejuhatavaks sõnavõtuks äh, sõna annan, tahaksin veel äh, rääkida sellest, kuidas me oma arutelu selles päevakorrapunktis struktureerime. arutelu leiab aset järgmiselt mm, sõna saavad mm, vaheldumisi kaks rahvusparlamentide esindajat ja üks Euroopa Parlamendi esindaja ja seda senikaua, kuni sõnasoovijate nimekiri ähm, otsa saab. Äh, ja mm, äh, kes sõna soovib, peaks vastava kaardiga täitma kõnealuse päevakorra mm, äh, punkti kohta ja andma selle täidetud kaardi saaliteenindajale, kes need siis meieni toimetab ja kõnelejate nimekiri äh, pannakse siis paika nende kaartide laekumise alusel. ma tahaksin öelda, äh, et äh, nii riiklike parlamentide esindajad kui ka Euroopa Parlamendi delegatsioonide esindajad mm, peavad mõlemad täitma need vastavad kaardid, õiged värvikaardid, kui nad sõna soovivad. sõna võtta saab ainult kahe minuti vältel ning äh, kui sõnasoove on väga palju, siis äh, me jätame endale õigusi ka kõneaega vähendada selleks, et kõik sõnasoovijad sõna ka saaksid. ja nüüd äh, tahaksingi äh, anda sõna proua De Bollile, Europoli tegevjuhile äh,, kellel on nüüd sõna äh, kümneks minutiks ning pärast seda toimub meil arutelu. palun, sõna on teil. Thank you very much suur tänu. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud rahvusparlamentide liikmed, härra Moraes, proua Legeer, suur tänu, et kutsusite mind osalema sellel kolmandal ühiskontrolli töörühma kohtumisel esimest korda olen siin nüüd Europoli tegevdirektorina. eelmisel korral olin siin vaatlejana ning pean tunnistama, et lahkusin siit väga positiivsete tunnetega. pärast kohtumist ma olin veendunud, et ühiskontrolli töörühm tugevdab Europoli ning äh, annab talle lisandväärtust. rahvusparlamentide kaasatus koos töörühmaga annab Europolile võimaluse tuua meie tegevusi lähemale Euroopa Liidu kodanikele. ma olen nüüd olnud ametis viis kuud ja kolmandal kuul äh, ma juba avalikult libe komisjonis üheksandal juulil rõhutasin, et Europol on hästi toimiv organisatsioon ja minu eesmärk on Europoli veelgi tugevdada, aga ma mõistan, et ma ei saa seda teha üksinda. ma saan seda teha ainult kõikide sidusrühmade toetusel ning Europoli tegevdirektorina ma pean mõistma, mi-, mis meie sidusrühmadele muret teeb. see puudutab eriti meie esimesi kliente nii-öelda liikmesriikide õiguskaitseorganid ning seetõttu otsustasin kõikide Euroopa Liidu õiguskaitseorganite ülemustega kohtuda. mul võttis see aega nelikümmend päeva ja need kohakülastused lõid aluse selleks tegevuseks, mida teha, et veelgi parandada Euro Europoli koostööd õiguskaitseorganitega liikmesriikides. ma sain kinnitust, et Europol organisatsioonina toimib hästi liikmesriikide õiguskaitseorganid hindavad Europoli toetust, eriti küberkuritegevuse, terrorismivastase võitluse ning tehnilise, tehniliste ekspertteadmiste vallas, aga liikmesriigid soovivad Europolilt enamat, et edukamalt võidelda rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu. Nad tahavad suuremat toetust uimastikaubanduse, finantskuritegevuse ning küberkuritegevuse vallas. sooviti parandada Europoli analüütilist pädevust, et pakkuda paremat tuge liikmesriikide uurimistele. tänu sellele on Europol juba algatanud tegevusi, hindamaks, kuidas parandada analüüsipädevusi vastavates valdkondades eesmärgiks on standardiseerida kriminaaluurimisi, et võimaldada analüüsi tulemuste alaste, alase teabe vahetus ning samamoodi võimaldada ka ekspertteadmiste vahendamist liikmesriikide vahel. oluline on kõikide analüütikute kaasamine liikmesriikides politseid tahavad olla valmis äh, homseks päevaks. Nad tahavad, et Europol toetaks neid suurandmete haldamisel ja uurimisel. soovitakse, et Europol oleks innovatsiooni esiliinil ning et Europol oleks ka platvormiks, kus saaks vahetada teadmisi ja infot. operat-, positiivmõju on samamoodi väga tähtis ning kaks, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta strateegilises kavas võtame seda ka arvesse. väga oluline on ka minu jaoks see, et me saaksime parandada ja suurendada koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega. tahaksin juba tänada volinik Avramopolist ja volinik Kingi, Home peadirektoraat siseasjade peadirektoraat on meie jaoks väga olulise tähtsusega ning arendame edasi oma usaldusväärset suhet. hiljutised ettepanekud, mis puudutavad veebis leiduvat terroristlikku sisu, on otseselt seotud Europoli tegevusega ning Europol tervitab seda lähenemist. järgmine prioriteet on parandada koostööd Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste äh, agentuuride vahel. ametis oldud viie kuu jooksul olen kohtunud Euroopa Liidu piiri- ja rannikuvalve esindajatega, Euro-, EU-LISA esindajatega, varjupaiga taotlemise ametiga, uimastiametiga, soolise võrdõiguslikkuse ametiga, Interpoliga ning keemiarelvade keelustamise ametiga Euroopa Liidu piiri ja ranniku valveametiga koos on meil järgmisel nädalal ühine haldusnõukogu kohtumine, et käsitleda veel lahtisi küsimusi. ma tahan, et Europol juhiks neid ühistegevusi, kui meil on tugevad võrgustikud ja tihe koostöö ning saame ekspertteadmisi jagada teiste organisatsioonide ja ametitega, siis suudame ületada need Äh, lõhed ning muutume kõik tugevamaks. tagasiside, mida ma sain liikmesriikidest, seda arutame sellel nädalal kolmapäeval ja neljapäeval, kui on politseiülemate konverents Haagis ning selle kohtumise tulemused on väga to-, tähtsad ka meie organisatsiooni strateegia jaoks. võtaksin kokku, et esimesed viis kuud ametis on olnud väga viljakad, oleme toetanud liikmesriikide uurimisi ning sain ise rohkem teada, mis on politseijõudude vajadused, ma olen veendunud, et tulevikukindla Europoli vundament on nüüd paigas. nii nagu sooviti, käsitlen nüüd mitmeaastast programmi, mis hõlmab aastaid kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend üks. dokumenti tutvustati juba märtsis, kui minu eelkäija Rob Reinreit oli siin, seda eelnõud, mida teile tutvustati, muudetud ei ole ning lõplik heakskiitmine on plaanis novembris. dokumendis praegused Europoli strateegilised eesmärgid on ära toodud. esimene eesmärk näeb ette, et Europol oleks kriminaaluurimiste keskus ning suudaks pakkuda teabevahetust õiguskaitseasutustele kõikides liikmesriikides. mis puudutab infohaldust, siis kasutame uusi võimalusi, et parandada teabeandmeid, mida liikmesriikidele edastatakse. integreeritud andmehaldus koostöös liikmesriikidega jätkub paljud politseiülemad ütlesid mulle kohtumiste käigus, et nad investeerivad infohaldusesse. Europolis märkimisväärne osa Europoli tööst IKT valdkonnas keskendub meie süsteemide ettevalmistamisele, tagamaks koostalitusvõime ning ühenduvus vastavate Euroopa Liidu infosüsteemide ja võrgustikega. näiteks parandame ligipääsu SIS kahele see loomulikult hõlmab väga suurt osa meie eelarvest, aga on oluline, et meie süsteemid oleksid kaasaegsed ja seetõttu jätkame investeeringuid uutesse vahenditesse. teine strateegiline eesmärk puudutab Europoli tuge liikmesriikide uurimisel. varasemalt rääkisin liikmesriikide ootustest ja meie reageeringust ning see tagasiside, mida me saime liikmesriikidest, puudutab ka sellel nädalal peetavat arutelu, mida me peame politseiülemate konverentsil. kolmandaks, Europol kui tõhus organisatsioon, mis puudutab ka organisatsiooni juhtimist. aastal kaks tuhat seitseteist oli meie eelarve sada neliteist koma kuus miljonit, mis tähendab, et väga oluline on rõhutada ka Europoli eelarvet järgmise mitmeaastase finantskava raames. paraku meie eelarve aastaks kaks tuhat üheksateist on väiksem kui Europoli vajadused ning see näeb ette isegi vähendamist võrreldes kaks tuhat kaheksateist eelarvega. me loodame, et saame tugineda Euroopa Parlamendi abile eelarvekomitees. oluline on teadlikkuse tõst ka liikmesriikides, sellest oleks väga suur abi läbirääkimiste hilisemates etappides. koostöö teiste vastavate asutustega on võtmetähtsusega. tahaksin tagada täiendavust, aga ka paindlikkust, et institutsioonide vaheline koostöö oleks tõhusam ja kiiremini reageerivam. kõikide ametitega oleme arutanud, kuidas koostööd parandada strateegilisel ja operatiivtasandil justiits- ja siseküsimuste vallas on meil ka ühine võrgustik ning see võimaldab koostööd veelgi parandada ning tekitada sünergiaid asutuste vahel ning lõpetuseks tahaksin välja tuua ka toetust, mida Euroopal on pakkunud Maltal ja Slovakkia Vabariigis. Euroopa Parlament on väga põhjalikult keskendunud õigusriigi põhimõtete olukorrale nendes riikides ning Europol äh, toetab ka tulevikus Malta ja Slovakkia ametivõime nende tegevuses, nagu ka varasemalt toetame liikmesriike ja tagame vastava paindlikkuse Euroopa Liidu eesmärkide täitmisel. viimastel kuudel oli Euro-, külastasid Europoli justiits- ja siseküsimuste eksperdid ja kutsun üles kõiki meid külastama, et meie tööga tutvuda. meil oleks suur au teid Europoli peakontoris võõrustada ning selgitada, milles meie töö seisneb. suur tänu, et mind täna siia kutsusite ja olen nüüd valmis teie küsimustele vastama, aitäh! okay. um,. We... kallid kolleegid, nüüd on meil võimalus asjade üle koos arutleda ning ma arvan, et kõigepealt äh, anname sõna meie Rumeenia delegaadile ja Küprose delegaadile. vabandust, millegipärast kõlas mu kõrva Hollandi tõlge praegu. aga alustame uuesti. Rumeenia kolleeg saab esimese sõna ja kõigepealt ma sooviksin siiski omalt poolt Claude Polli sõnavõttu kommenteerida. sõnavõtt oli äärmiselt asjakohane ja oli suunatud otseselt äh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühmale seoses mitmeaastase finantsraamistikuga. mina ise rääkisin sellest samuti Austria eesistumise koosolekul kaks nädalat tagasi. Äh, siis äh, väga objektiivselt võib öelda, et Europolile esitatud pöördumist, Europol, pidage silmas, on siiski väike amet, äh, kui asi puudutab kontaktametnikke ja neid kriisikoldeid, äh, siis äh, eelarve ei ole äh, piisav ning pöördumiste arv, taotluste arv on suur ning mul on väga hea meel, et sellele juhiti tähelepanu ning ma paluksin ka teil seda arvesse võtta oma kaalutlustes oma liikmesriikide parlamentide töös, kui arutate Europoli eelarve üle. meie kavatseme seda kindlasti Euroopa Parlamendis teha. Läheme nüüd edasi ja sõna saab äh, proua Florea. ja kui ma ei eksi, siis tuleb kaardile kirja panna siin oma sõnasoov, ma tean, et see kõik on äärmiselt bürokraatlik, mul on kahju. tavapärane bürokraatia siin meie kandis ja me kanname hoolt selle eest, et me anname sõna kordamööda, kõigepealt liikmesriigi parlamendi esindajale, siis Euroopa Parlamendi äh, esindajale, nii et pange oma sõnaga soovid kirja sinistele vormidele, mis tegelikult ei ole päris sinised, vaid kui täpsemalt öeldes beežid, aga meie nimetame neid siiski siniseks, ma loodan, et see teist segadust ei tekitanud. pange siis oma nimi siia kirja ja proua Florea, kus on proua Florea? siin on nii suur saal, siin on väga raske inimesi näha, proua Florea, teil on küsimus, äh, proua Äh, Palnele ja tehke siis palun lühidalt. suur tänu, äh, lugupeetud äh, esimees. ma tegelikult ei tõstnud kätt. aga tahtsin rääkida Rumeenia delegatsiooni tööst seoses mitmeaastase Europoli programmdokumendiga, kas nüüd on mul võimalus sellest rääkida? praegu saate esitada küsimusi härrade proua De Pollele või ükskõik kellele, aga võite piirduda kahe minutiga. suur tänu. lugesime proua Catherine De Polli koostatud programmidokumenti tähelepanelikult, see on põhjalikult läbimõeldud, kvaliteetne dokument, aga siiski on mõningad kommentaarid meie poolt, tahaksime juhtida mõningatele asjaoludele teie tähelepanu kõigepealt, meie delegatsioon tahaks toonitada, et üks olulisi eesmärke programmdokumendis on ähm, kvaliteetne toetus, mida Europol peab pakkuma liikmesriikidele kolmes äh, prioriteetvaldkonnas lähtuvalt meie Euroopa julgeoleku päevakorrast. terrorism, organiseeritud kuritegevus ja küberkuritegevus. meie usume, et Europol peab äh, saama pakkuda operatiivset kiiret toetust äh, vastavalt liikmesriikide vajadustele. ning äh, Europol peaks muutma reaalajas liikmesriikidele info ning ekspertteadmised kättesaadavaks koha peal. teiseks, pidades silmas ebaseaduslikku rändeprobleemi, on Austria eesistuja nõukogus üheks prioriteediks kehtestanud selle, et Europol peab meid kaitsma, töötades julgeoleku, ebaseadusliku rände julgeoleku mõõtme kallal. ja Euroopa Liidu välispiiri tugevdamise vallas see on äh, meie jaoks samuti väga tähtis ning äh, me leiame, et see on äh, lähitulevikus väga oluline. Europolil on otsustav roll sisserändajate kullerite ärimudelite hävitamisel ja kolmandaks meie jaoks on oluline see, et infotehnoloogia võimalusi arendatakse edasi, meil peab olema rohkem koostalitusvõimet erinevate süsteemide vahel, mida Euroopas kasutatakse, selleks tuleb aga eraldada piisavalt ressursse. pidage siis nüüd silmaks asja, silmas asjaolu, et ameti peamine panus sisaldab info kogumises, talletamises, äh, analüüsimises, äh, tuleb seda arvesse võtta. see tähendab ka seda, et äh, me ei saa üle ega ümber Brexitist ning peame vaatama seda, milline on Brexiti mõju mitmeaastase, mitmeaastasele programmile. igal juhul me sõltume Euroopa Liidu toetusest, Euroopa Liidu toetusel saame Ru-, Rumeenia eesistumise eesmärke edasi kanda. meie juhime ka haldusnõukogu kaheksateistkümnendast juulist ja oleme siis Euroopa, Euroopa Ameti tegevuste väljakujundamisel tähtsal kohal. ja kahe tuhande üheksateistkümnenda, kahe tuhande kahekümne esimese aasta eesmärkide saavutamiseks tuleb tõesti pingutada. suur tänu, proua Flora! kas ma paluksin, kallid kolleegid, et kui te võtate sõna, siis palun pöörduge kahe, piirduge kahe minutiga et siis saavad kõik sõna soovijad tõesti sõna. ja teil on võimalus kas esitada küsimusi või kommenteerida sõnavõtte, nii nagu just praegu tehti. suur tänu, proua Florea, ja nüüd saab sõna esimene Euroopa Parlamendi liige, aga enne seda äh, andis endast märku Küprose delegaat härra Dmitrijev, palun και πολύ καλά δομημένο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Η γενική μας άποψη είναι το προσχέδιο... Suur tänu. Meie ühiseks üldiseks seisukohaks on see, et ähm, mitmeaastase programmdokumendi projekt on väga üldine hea dokument, mis kirjeldab selgelt ähm, meie strateegilisi eesmärke, nagu neid on kirjeldatud. aga mõningad kommentaarid on meil ka. kõigepealt, meie usume, et korruptsioon on mootoriks paljudele teistele kuritegevuse liikidele ja ka hiljutine ohuhinnangu dokument jõudis samasugusele järeldusele, aga samas sellel ei ole eraldi mitmeaastases programmdokumendis tähelepanu pööratud. minu küsimus oleks, kuidas Europol kavatseb kõnealuse ajavahemiku jooksul selle teemaga tegeleda? kas oleks ehk kasulik viide korruptsioonile sisse tuua? siis äh, eesmärk üks punkt kolm, äh, strateegiliselt tugevdatud pa-, partnerlussuhted koostööpartneritega, suhtume äärmiselt skeptiliselt äh, sellesse, et Vahemere riikide rühma, kellega sõlmitakse isikuandmete vahetamise kokkulepe, kaasatakse ka Türgi. Türgil on Türgi saavutused selles vallas on olnud üsnagi Mm, puudulikud äh, ning ähm, ja terrorismivastase võitluse meetmed äh, annavad samuti põhjust äh, kahtluseks, kas see on mõtestatud. samuti viisa liberaliseerimise programmiga seoses on konkreetselt välja toodud, et Türgi peab üle vaatama oma õiguse ning viima selle Euroopa standarditega kooskõlla ka terrorismi ja terrorismi määratluse küsimuses nii et ähm, isikuandmete vahetamise äh, teema organiseeritud äh, kuritegevuse äh, vallas enne, kui vajalikud õigusmuudatused on sisse ähm, viidud, ähm, õõnestab meie soovitud eesmärke. ja teine probleem on see, et Türgi ei tee Küprosega koostööd terrorismivastase võitluse ning tõsise organiseeritud kuritegevuse valdkonnas, mistõttu võib sealt sattuda ohtu äh, Europoli äh, tõhususe eesmärkide saavutamise nimel tehtavas töös. ja me usume, et Europoli konventsionaalse raamistiku laiendamine ja sinna ka Türgi kaasamine äh, saadab vale sõnumi ning ähm, jääb mulje, et Euroopa Liit ja Europol ei pea oma kodanikke isikuandmete kaitset äh, nii oluliseks. me eraldame palju ressursse online radikaliseerimise vastasesse võitlusesse, aga mina usun, et radikaliseerimine ja selles vallas tehtav tegevus mošeedes ja mujal peaks olema ka üks osa laiemast terrorismivastase võitluse strateegiast. iseäranis äh, tuleks seda teha koos äh, radikaliseerimise teadlikustamise võrgustiku vallas tehtava tööga esimees, kallid kolleegid, ma palun, et te piirduksite kaheminutiste sõnavõttudega, sellepärast et sõnasoovijate nimekiri on pikk ja me tahame kõigile sõna anda. ja me tahaksime sa-, esitada konkreetseid küsimusi ka tegevdirektorile ja et ta saaks neile vastata. härra Diestemere Euroopa Parlamendist, kaks minutit, palun. suur tänu, lugupeetud esimees kõigepealt tahaksin Europoli tegevdirektorile tunnustust avaldada. ta on teinud äh, suurepärast tööd viis kuud, ta on kõvasti vaeva näinud ning tema töö on olnud tõhus. me usaldame teda täielikult, äh, mis puudutab julgeolekut. mul on teile paar küsimust. eelmisel nädalal viitas president Juncker mõningatele asjaoludele, mis tekitasid minu peas mõned küsimused kõigepealt kahjulik sisu. kas Europolil on olemas vajalikud ressursid selleks, et kahjulikku sisu kiiresti veebist kõrvaldada? president Juncker tahab Frontexit tugevdada ning ameteid tugevdada selles valdkonnas, kas ähm, seda mitte ei tehta? Euroopa, ähm, Europoli, Euroopa rändevõrgustiku äh, arvelt äkki, küberjulgeolek me teame, et küberkuritegevus moodustab viiskümmend protsenti äh, kuritegevusest paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. Te rääkisite, et tuleb investeerida uutesse vahenditesse, olen sellega päri, olen päri ka presidendiga, kes ütles, et meil on vaja eraldada rohkem eelarvevahendeid mitmeaastases finantsraamistikuks sellele valdkonnale, aga kas te olete hinnanud, milliseid logistilisi ning inimressursse on vaja selleks, et võidelda uute kuritegevuse, veebikuritegevuse, küberkuritegevuse liik-, liikide vastu? Siunet meil on Sionet võrgustik, aga meil on liikmesriikide õigusega selles valdkonnas probleeme. proua direktor, kas kavatsete selle võrgustiku tõhusust parandada või äh, hoopis äh, asendada see mingisuguse muu öö, äh, andmete vahetamise viisiga finantskuritegude osas. suur tänu ja nüüd Prantsusmaa esindaja liikmesriikide parlamentidest Äh, kallid kolleegid ja meid ähvardab kõiki terrorism ja uus kuritegevus, ebaseaduslik ränne ja nii edasi. Europol peab sellises kontekstis muutuma Euroopa julgeolekustrateegia kandvaks ametiks. Europolil on väga palju ülesandeid ja, ja nad on omavahel seotud. Europol peab rohkem parandama oma suhteid liikmesriikidega, pakkuma rohkem operati-, operatiivtoetust nende õiguskaitseasutustele. see suurem koostöö on möödapääsmatu iseäranis andmete vahetamise valdkonnas. andmete vahetust on tõesti edenenud, aga äh, kaheksakümmend viis protsenti andmetest äh, vahetatakse viie liikmesriigi vahel Prantsusmaal ja Europolil on veel manööverdamisruumi äh, selleks, et Euroopasse rohkem äh, lisaväärtust tuua. samuti teha, peaksid liikmesriikide parlamendid hindama üle öö, äh, oma õiguskaitseasutuste tegevust Euroopa tasandil ning Brexiti küsimuses, Brexit ei peaks meie julgeolekut öö, ohtu seadma koostöö kolmandate riikidega on möödapääsmatu, aga me peaksime siiski äh, mõtlema põhjalikult läbi selle koos. kui me räägime andmevahetustest äh, riikide vahel, kus ei rakendata sama andmekaitsestandardeid, äh, selles küsimuses tuleks juhtumipõhiselt asjadele läheneda infosüsteemide koostalitusvõime on üks praeguseid prioriteete ja tehnika areng selles valdkonnas on kahtlemata väärtuslik. ja meil on vaja sellist andmevahetust, et meie uurimisprotsess oleks tõhus. Europol äh, peab osalema kõikides läbirääkimistes, mis selles valdkonnas toimuvad, et võimalikult äh, suur juurdepääsu saada, austades isikuandmete kaitse põhimõtteid koostalitusvõime kahe tuhande kahekümnendaks, kahe tuhande kahekümnenda esimeseks aastaks, see eeldab ka äh, infotehnoloogiasse äh, investeerimist, selles vallas tehtavat tööd ning küberjulgeolek on samuti üks suur väljakutse, mis on meie ees, Europol on sellest teadlik ja selle üle mul on väga hea meel. küberkuritegevus on üha kasvav oht ja äh, see võib kaasa tuua nii majanduslikku kui poliitilist äh, kahju. Äh, võitlus on ülemaailmne võitlus ning Euroopa õiguskaitseasutused peavad selle tähelepanu pöörama ning tegema koostööd ka erasektoriga, iseäranis pangandussektoriga. Need on meie arvates mõningad prioriteedid mis peaksid mitmeaastases Europoli programmdokumendis hästi kajastuma mul on äh, väga hea meel, et äh, Küprose ja Rumeenia kolleeg juba paistsid meie prioriteete jagavat, aitäh! suur tänu! kaks meie endist parlamendiliiget on siin saalis, Lord Timot-, Lord Timothy Kirkhope ja proua Riia Oomen-Reuten, tere tulemast siia meie komisjoni ja järgmisena saab sõna härra Tsvetanov Bulgaariast. palun, kaks minutit on teil sõna aega. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma tahaksin ka seda programmi dokumenti kommenteerida äh, aastaks kaks tuhat üheksateist äh, kuni kaks tuhat kakskümmend üks, äh, see on hea strateegiline äh, nägemus selle organisatsiooni arengust, see hõlmab endast ekspertteadmisi ja kõike muud, eh, mida Euroopa saab pakkuda liikmesriikidele eh, nende töö abistamiseks. Eh, me peaksime tagama piisavalt rahalisi vahendeid Europolile selleks, et ta saaks oma tööd hästi teha Ähm, investeeringud tehnoloogiasse on väga olulised, äh, nagu öeldud, siis äh, üleüldiselt tuleb tagada piisavalt rahalisi vahendeid äh, Europoli tegevuse tagamiseks, eriti just rändekriisi kontekstis. mis puudutab strateegilisi lähenemisi, siis ma tervitan seda, et Ehm, prioriteediks on ka koostöö endiselt Lääne-Balkani riikidega. see amet peaks eh, tõhusalt suutma ellu rakendada kokkulepped eh, ning kasutada, kasutada tuleks ära ka olemasolevad koostööinstrumendid. Europoli koostööl nende riikidega on veel üks ülesanne. Ehm, neid riike hoida lähedal Euroopa väärtustele, Äh, ja ho-, hoida äh, meie kõigi ühist nägemust äh, au sees nendest väärtustest. see aitab ära hoida poliitilist ja ka väärtuslikku või väärtustepõhist vaakumi seal piirkonnas Eh, see aitab eh, sealsetel elanikel ka keeruliste ja raskete muudatustega toime tulla. mis puudutab eh, rändekriisi ja mm, neid muudatusi, mis meie ühiskondades aset leiavad, siis väga oluline on see, et Europol võtaks arvesse ka Türgit, tema rolli mm, koostööd tuleb teha Türgiga nende probleemide lahendamiseks ja loomulikult tuleb mainida ka Brexiti küsimust Ehm, me võime rääkida ka erinevatest rändevoogudest, ka sellistest, mis liiguvad Türgi suunal, mitte ainult Euroopa suunal ja seetõttu siis tulebki Türgiga koostööd jätkata ja nüüd, nagu ma ütlesin, lõpetuseks eh, Brexit, Ühendkuningriik on tegelikult turvalisuse tagaja ja mina tahaksingi teada, et millised on need mehhanismid ja miinimumstandardid, mida me saaksime tagada selleks või kasutada selleks, et eh, säilitada neid miinimumstandardeid ning selleks, et hoida ära seda õiguslikku vaakumi, mis võib tekkida pärast Ühendkuningriigi Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab Euroopa ähm, Parlamendi äh, nimel sõna ähm, kolleeg Kinnitši, palun. suur aitäh, härra Moraes, teile. mina tahaksin tänada Europoli tegevdirektorit äh, proua de Bolli selle ettekande eest nagu ta ka, tema ka rõhutas, äh, siis Europoli äh, roll on muutunud järjest olulisemaks äh, terrorismivastases võitluses, äh, küberkuritegevuse vastases võitluses, piiriülese äh, kuritegevuse vastases võitluses ja nii edasi. proua tegevdirektor, nagu ka teie ütlesite, siis koostöö on otsustava tähtsusega, koostöö erinevate Euroopa Liidu ametite, institutsioonide, aga ka korrakaitseorganisatsioonidega ja sellepärast ma tahaksingi teile mõned küsimused esitada. kõigepealt Äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembri lõpul võttis äh, Europol vastu oma suunised andmete integreeritud halduse küsimuses ja äh, nad võtsid üle Euroopa andmekaitse inspektori direktiivi sellega seoses. mina tahaksin teada, mil määral need suunised võtavad arvesse erinevaid eesmärke, mille kontekstis te andmeid ähm, analüüsite tahaksin ka teada, mil määral need suunised äh, vaatavad äh, andmete ühildatavust ja koostalitusvõimet. kui rääkida ametitevahelisest koostööst, siis mina sooviksin teada, kuidas te olete keskendunud koostöö küsimuse lahendamisele Eurojustiga, seda selleks, et parandada nende kahe ameti vahelist koostööd? ja kui nüüd vaadata seda programmidokumenti, äh, mis on mõeldud aastani kaks tuhat kakskümmend üks, siis seal ei äh, viidata kavandatud tulevasele koostööle EPPO äh, õigusakti raames prokuröri äh, ametikohaga äh, Äh, kas te olete selle peale ka mõelnud ja kuidas lahendada näiteks äh, see ressursside küsimus, kui selline koostöö aset leiab, suur aitäh, suur aitäh ja nüüd äh, Iirimaa nimel annan sõna härra Kilnele ja palun. suur aitäh ma näen siin, et see mitmeaastane programm aastaks kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend üks keskendub siin ka ähm, kolmandate äh, riikidega koostööle, ta mainib siin äh, Lähis-Ida, Põhja-Aafrikat, äh, Balkani riike, USA-d, ja hiljem dokumendis on ka põhjalikum nimekiri, aga kuna kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Ühendkuningriik peaks Euroopa Liidust äh, lahkuma, siis äh, miks ei ole siin dokumendis äh, räägitud koostööst Ühendkuningriigiga, sest et kindlasti on oluline ju see, et Europil oleks ähm, tugev koostöö Ühendkuningriigiga ja ähm, võib-olla vajaduse korral ka Põhja-Iirimaaga äh, ning Ähm, ma tahaksin teada, kas te võiksite meile öelda, milline äh, saab olema äh, suhe siis äh, Ühendkuningriigiga pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust Äh, ja siin on räägitud ka madalamatest ametikohtadest, äh, on räägitud, et vanemanalüütikud äh, muutuvad lihtsalt spetsialistideks, sellepärast et tahetakse eelarvet vähendada. kas siin ei teki oht, et kõrgelt kvalifitseeritud inimesi lihtsalt alahinnatakse ja, ja see mõjub tegelikult halvasti nende töömoraalile, aitäh! suur aitäh, härra Quillen, teile! ja nüüd saab sõna Hollandi esindaja proua Den Böör, palun. tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad mina tahaksin rõhutada seda, et väga hea on see, et meie riiklike parlamentide esindajad oleme siia tulnud ja näiteks Hollandi delegatsioon on ainult naistest koosnev Äh, ja seda nii ülem- kui alamkoja delegatsiooni puhul võib öelda siis, et äh, me oleme kõik äh, naised, kes me Hollandit esindame. aga kui nüüd rääkida tööprogrammist, siis selle eesmärk on muutuda paremini toimivaks, see on kõik väga tore, aga küsimus on selles, kuidas see aset peaks leidma. mida Ehm, liikmesriigid äh, saavad äh, loota siin valdkonnas, mida see peaks seda tähendama kõike. teiseks, äh, Europoli muutmine multidistsiplinaarseks, mida selleks tehakse ning mida see endaga võib kaasa tuua, ehm, lisainfo selle kohta oleks igati tervitatav, nüüd õigusriiklus järgmiseks ehm, Äh, tegelikult äh, on küsitud siin ka, et kas me tegelikult tahame laiendada koostööd kolmandate riikidega, eriti nende riikidega, äh, kus inimõigusi ei austata ähm, kolmanda osapoole lepingute kohaselt ja kuidas selline tulevane võimalik koostöö ähm, eraelu kaitsega ka kokku läheb? ja lõpetuseks need vahendid, äh, mida äh, Europol kasutab terrorismivastaseks võitluseks, äh, on vahendid, neid on umbes sama palju, kui organiseeritud kuritegevuse võitluse vastu kasutatakse. Mm, kas see vastab umbes ka sellele, mida liik-, riiklikul tasandil tehakse ja millised on kulutused, suur aitäh! ja nüüd taas riiklike parlamentide esindajad Ungari nimel saab sõna proua Donatš, palun suur aitäh, härra esistu-, esimees. austatud tegevdirektor, kallid kolleegid. Europoli mitmeaastane äh, tegevuskava keskendub äh, rändega mm, seotud ja terrorismiga seotud väljakutsetele ja ohtudele ja meie leiame, et üks kõige tõhusamaid äh, instrumente, aitamaks meid äh, selles vallas, on õiguskaitseasutuste vaheline koostöö. ja meie leiame, et väga oluline on teha mm, koostööd Europoliga ning vahetada informatsiooni äh, partnerteenistustega meie toetame info jagamist äh, erinevate meetodite ja instrumentide kohta, mida partnerteenistused kasutavad, me tervitaksime kindlasti ühiseid äh, tegutsemisvõimalusi ja me kindlasti laiendame ka oma osalust erinevates operatiivprogrammides. Europoli mitmeaastane programmidokument põhineb esmajoonesest justiits- ja siseasjade prioriteetidel ja Ungari toetab neid äh, eesmärke, mis siin on ära toodud Need prioriteedid, mis siin programmi dokumendis on ära toodud, nende hulgas on ka võitlus ebaseadusliku sisserände vastu ja ka Ungari jaoks on see peamiseks prioriteediks. võttes arvesse geopoliitilist olukorda, peame me pidama silmas ka pikaajalist perspektiivi, kui me räägime Schengeni piiridest ning uutest kuritegevuse liikidest, mis võivad esile kerkida ja mis võivad mõjutada mitte ainult Ungarit, vaid kogu Euroopa Liitu me tahaksime äh, parandada piiriülest teabevahetust ning äh, me tahaksime rohkem osaleda operatiivkoostööst, äh, mis põhineb siis Euroopa ülestele algastustele. me tahaksime äh, näha Europoli tõhusa organisatsioonina, mida juhitakse hästi. meie ettepanek on panna paika optimaalne raamistik olemas, olemasolevate instrumentide ja ressursside ärakasutamiseks ja samal ajal äh, me peaksime äh, Mm, äh, tegema liikmesriikidele antava abi ja toe läbipaistvamaks. suur aitäh äh, selle eest, et äh, andsite meile võimaluse ka nii olulisel kohtumisel osaleda. aitäh! suur aitäh ja nüüd Ühendkuningriigi parlamendis Lord Kirkil, palun! suur aitäh, austatud esimees! ka mina tahaksin tervitada Europoli uut tegevdirektorit tema uues ametis ma arvan, et tegemist on inimesega, kes tõesti on pühendunud Europoli läbipaistvuse mm, tagamisse ja aruandluskohustuse suurendamisse ja mul on siiralt hea meel täna siin olla, mul on hea meel ka selle üle, et ma saan selle protsessi osa olla. mul on hea meel ka selle üle, et mõned päevad tagasi Ühendkuningriik otsustas kasutada opt-in'i uute reeglite puhul, mis puudutab finantsinfo kasutamist ja mis on seotud neljanda äh, rahapesuvastase direktiiviga ja ma tervitan seda Ühendkuningriigi poolset algatust, see on minu arvates väga oluline algatus ja see tunnustab ka Europoli olulisust. mina olin BNR-i raportöör ja ähm, ma hindan neid reaalaja infovahetuse äh, Mm, küsimusi, mis on välja toodud, need panustavad kindlasti julgeoleku parandamisse, paranemisse Euroopas. Euroopas on palju julgeolek, ala, julgeolekualaseid väljakutseid, millega tegeleda ja seetõttu olen ma tegelikult üsna mures. Mm, milline äh, äh, Suurbritannia Ühendkuningriigi suhe äh, Äh, Euroopa Liiduga olema ka saab, äh, siis tegelikult äh, mina tahaksin, et tegevdirektor kommenteeriks agentuuride vahelisi suhteid mm, ning neid reegleid ja reeglistikke, mis kehtivad Europoli tegevusele andmekaitse ja julgeoleku vallas ning ka seda, kuidas seda kõike Mm, oleks võimalik üle viia äh, suhetele Ühendkuningriigi ja teiste Euroopa Liidu riikidega. see valmistab kõik mulle suurt muret äh,. oluline on äh, tagada Europoli äh, mm, tegutsemine, efektiivne tegutsemine ka tulevikus, siiani on see põhinenud suuresti Ühendkuningriigi tõhusal tegutsemisel, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Mendes Prantsusmaa nimel Merci, monsieur le president, je vais, je vais être court et. suur tänu, lugupeetud juhataja, minul on väga lihtne küsimus kuidas saaks politseikoostööd kõige paremini Euroopas korraldada, kas Euroopale peaks anda juurde äh, operatiivorgan äh, piiriülese kuriteo, kuritegevuse jaoks, on üha rohkem ühiseid äh, uurimismeeskondi, nagu näiteks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rünnaku puhul, kas selline dünaamika aitaks edendada Euroopa tasandi politseitegevust ja kui me räägime eelarvest, kas võiks arvesse võtta seda, et äh, sõlmitakse Europoli operatiivkoostööleping. suur aitäh ja suur aitäh ka selle eest, et te nii lühidalt tegite, tegelikult on päris palju kolleege, kes soovivad veel sõna. Äh, niisiis, palun pidage teised ka oma kõneajast kinni, järgmisena saab taas kord äh, Hollandi esindaja sõna, proua Viisel, palun. suur tänu Hollandi senat tahaks tänada kõiki neid, kes on selle äh, koosoleku korraldusega seotud olnud ja ma tahaksin tänada Europoli ja tema panuse eest äh, kuritegevuse vastasesse võitlusesse Euroopas mina tahaksin esitada ühe küsimuse mitmeaastaste, mitmeaastase programmidokumendi äh, kohta. operatiivtoe teine eesmärk on järgmine. Europol annab operatiivset abi liikmesriikidele juurdluste läbiviimiseks, aga milline see abi või tugi äh, saab olema lisaks info andmisele? ja milliseid äh, juurdluspädevusi Europoli ähm, töötajad kasutada saavad, äh, keda on lähetatud liikmesriikidesse, milline saab olema nende mandaat? mil viisil äh, saab parlamentaarse ühiskontrolli töörühm äh, seda kõike omalt poolt kontrollida? kas Europol saab äh, rääkida sellest, milline on Europoli roll olnud selliste juurdluste raames, suur aitäh! suur aitäh teile ja nüüd annan Kreeka parlamendi nimel sõna härra Papadiorile, palun! suur aitäh, austatud esimees. mina tahaksin ka õnnitleda Europoli tegevdirektorit proua De Bolli selle eest, et ta kandis meile ette väga põhjaliku ülevaate sellest mitmeaastasest programmidokumendist. kuid mina oma sõnavõtus tahaksin tegelikult keskenduda uutele väljakutsetele, mis täna meie ees seisavad esmajoones pean ma silmas rändekriisi ning ka julgeoleku äh, probleeme, eriti just Lääne-Balkani piirkonnas jah, loomulikult äh, ei ole endiselt aasta kaks tuhat viisteist meil praegu, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, nägime me väga suuri rändevoogusid. nüüd meil on Euroopa Liidu Türgi ühisdeklaratsioon, mida praegu ka kohaldatakse ning selle tulemusel Äh, on äh, olukord selline, et paljud inimesed on jäänud lõksu Kreeka saartele. me räägime viieteist äh, tuhandest kuni kaheksateistkümnest tuhandest pagulasest, kes on lõksus viiel Kreeka saarel. Europol on püüdnud olukorda lahendada, sama on püüdnud teha ka teised asutused, me oleme püüdnud pagulaskriisi lahendada, aga mulle tundub, et see toob kõik kaasa suurema ebakindluse ja seda äh, ajahetkel, kus kohe-kohe on kätte jõudmas Euroopa Parlamendi valimised, äh, julgeoleku äh, teemadest räägitakse kogu aeg, need on sageli seotud ka pagulaskriisiga ja seetõttu ma tahaksingi teada, milliseid lisaressursse saab Europol ka praegusel hetkel kasutada selleks, et tegeleda julgeoleku väljakutsetega, mis on omakorda seotud pagulaskriisiga ma sooviksin ka teada, kas ähm, teie arvates me oleme mõistnud äh, seda, et selline rändekriisi haldamine äh, toob pagulasrühmade hulgas kaasa ainult suurema radikaliseerumise, aitäh! suur tänu! ja nüüd äh, saab Hispaania nimel sõna Martin Toledano, palun! suur tänu, härra esimees ma tahaksin tänada Europoli tegevdirektorit. mul on äh, ka teiega mõned mõtted ja küsimused jagada. Europoli ees seisvad väljakutsed on tohutu suured ja seda on juba ka öeldud, Europol peab võitlema terrorismi vastu, organiseeritud kuritegevuse vastu, küberkuritegevuse vastu, inimkaubanduse vastu äh, ja inimkauba, kaubitsejate vastu samuti ja meie oleme tegelikult mures äh, me oleme mures sellepärast, et Europolil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, eriti kui me räägime teabevahetuse koordineerimisest äh, ja koostööd, koostööst riiklike korrakaitseasutustega. Mm, ja see on, töö on väga oluline selleks, et tõsiseid kuritegusid äh, juba eos ära hoida. kas asjaolu, et rahastust ei ole piisavalt, on seotud äkki Brexiti küsimusega? see on minu küsimus ja ma tahaksin ka teada, kuidas oleks võimalik seda raha küsimust lahendada meile valmistab muret see negatiivne mõju, äh, mida äh, puuduvad rahalised vahendid meie riikide olukordadele avaldada võib kodanikud sageli ei mõista seda, kuidas Euroopa Liit toimib ning äh, ma arvan, et äh, üks viis, kuidas me saame tagada selle, et äh, Euroopa Liitu tõesti kodanikud ka austaksid, ongi see, kui me kasutame ära selliseid ameteid nagu Europol me peame tagama selle, et inimesed teaksid, mida Europol teeb, kuidas ta omalt poolt panustab äh, kodanike julgeoleku tagamisse. ma arvan, et see aitaks äh, äh, avaldada suuremat survet selleks, et Europolile piisavalt rahalisi vahendeid eraldataks. tahaksin ka teada veel seda, kuidas äh, see, see kriis seda olukorda mõjutab, suur aitäh ja nüüd Prantsusmaa esindaja. Merci, monsieur le president. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja. loomulikult kõik, äh, kõikide kolleegide sõnavõtud näitavad suurepäraselt, et me tunneme muret, tunneme muret selle pärast, kuidas meie koostöö toimib. ja selles kontekstis ma tahaksin teada, et koostöö Europoli ja teiste ametite vahel, kuidas toimub see Euroopa Liidus, kas pole ohtu, et äh, Frontexi ja Europoli mandaadid kattuvad äh, ja tekib teatav segadus, Frontex äh, võidab, võitleb samuti terrorismi, relvakaubanduse vastu, ehkki nende ülesandeks on peamiselt siiski Euroopa välispiiride valvamine sama puudutab siis äh, äh, sisserändajate äh, kullerlust ja sellevastast võitlust ja proua tegevdirektor hotspotide küsimus, hotspotide teema puhul võib-olla võiks äh, nendest uutest struktuuridest äh, kasu ammutada, moodustada piirkondlikke platvorme ja kuidas siis tegelikult äh, kantakse hoolt selle eest, et äh, ametite pädevused ei kap-, kattuks, volitused ei kattuks äh, ning kuidas sellises olukorras kõige paremalt teostada parlamentaarset järelevalvet. suur aitäh ja viimane kõneleja, enne kui sõna saab jälle Äh, tegevdirektor on härra Angel Luksemburgist. suur aitäh, lugupeetud presi-, e-, esimees, et mulle sõna andsite, ma tahaksin tänada äh, proua de Bolli selle eest, mis ta viie kuu jooksul on ära teinud. Äh, ma olen nõus mitmesse finantsraamistiku kohta öelduga, eelarve kohta öelduga. see on järjekordne näide sellest, kuidas asjad toimivad. Euroopa tahab alati rohkemat, aga keegi ei taha maksta selle eest ja nüüd ma jõuan oma küsimuse juurde. minu küsimus on seotud Europoli inimressursi väljavaatega mina äh, toetan ja kaitsen jõulist ja, ja tugevat äh, tsiviilteenistust, äh, avalikku teenistust Euroopa Liidus ja nüüd me näeme seda, et ametnikke asendatakse ajutiste töötajatega milline on olukord Europolis selles vallas, me teame, et väga paljud äh, Europolis töötavatest inimestest on lähetatud äh, liikmesriikidest, aga ma leian, et head töötingimused ja motiveeritud töötajaskond on väga olulised, aitäh! kallid kolleegid, suur aitäh nende väga asjakohaste ja oluliste küsimuste eest, tõesti suur tänu teile! ja nüüd on mul väga hea meel anda sõna taas äh, äh, tegevdirektorile. me äh, lõpetame selle osa meie arutelust kell viis. ma tean, et tegevdirektoril ei õnnestu kindlasti kõigele vastata, kõigile küsimustele vastata, mis siin kõlasid, aga palun, Catherine, sõna on sul, et sa saaksid vastata peamistele küsimustele. suur tänu aitäh kõikide nende küsimuste ja märkuste eest, see aitab meil paremini hinnata seda, kuidas me saame paremini teenida Euroopa kodanikke. ma üritan vastata rühmade kaupa kõikidele küsimustele. kõigepealt ränne. ränne, rändega tegeleb Europolis vastav keskus ning seal on praegu käimas üheksakümmend kõrgetasemelist uurimist, mis puudutab ka inimkaubitsemist. liikmesriigid soovivad rohkemat toetust, aga meie saame praegu toetada ainult üheksateist uurimist. teiseks vägivaldsed rünnakud kaubitsejate vahel kasvavad ning kasum, mida nad teenivad, on miljardites meie organiseeritud kuritegevuse osakond hõlmab kakskümmend viis protsenti kõikidest kõrgetasemelistest uurimistest. nüüd suunatud operatiivtegevus, mis puudutab ka Euroopa Liidu üles teabe kogumist ning teabevahetust, seda tuleb standardiseerida. me tahame tõesti oma tegevusega ka mõju avaldada ning need kümme punkti, seda oleme käsitlenud ka COSI vastavates töörühmades ja ka nõukogu kohtumistel. toon välja kolm tegevust, meie ettepanek on luua ühine sideametnike rakkerühm, mis puudutab sisserändajatega inimkaubitsemist, nii nagu me teeme juba terrorismivastases võitluses ja äh, küberkuritegevuse vallas ning me oleme saanud kätte käegakatsutavaid tulemusi, sest uurijad saavad suhelda omavahel ja näevad, mis on prioriteetsemad tegevused. teiseks tahame keskenduda sellele kasumile, mida inimkaubitsejad teenivad. paralleelsed uurimised erinevates liikmesriikides peaksid käivituma sagedamini selleks, et tuvastada ning kõrvaldada kriminaalsel teel teenitud tulu. meie tegevus seda ka toetab. koostöö kolmandate riikidega sisserändajate ka kaubitsemise, inimkaubitsemisel on ka väga oluline ning uurime ka võimalusi, et saada luureandmeid riikidest väljaspool Euroopa Liitu. see on võtmetähtsusega, kui me tahame neid võrgustikke hävitada, kes sisserändajate inimkaubitsemisega tegelevad. nüüd korruptsiooni teema. et korruptsiooni ei ole mainitud meie mitmeaastases programmis, siis me mõistame, et korruptsioon võimaldab igat tüüpi kuritegevust ja teatud konkreetsetes valdkondades Europol sellega ka tegeleb ja oleme tegelenud viimastel kuudel. me üritame oma tegevusi paremini konkretiseerida ning ka välja tuua, millist toetust Europol pakkuda suudab uurimistele, kuna mitmeaastases dokumendis korruptsiooni küll ei ole käsitletud, siis tööprogrammis aastaks kaks tuhat üheksateist oleme juba ette näinud tegevused selles vallas. Europol toetab korruptsioonivastast võitlust, mille algatavad liikmesriigid ning toetame projekte, mis käsitlevad korruptsioonivastast võitlust ning suurendame koostööd korruptsioonivastase ametiga nüüd koostöö Türgiga. koostöö Türgiga, nagu Küprose parlamendi esindaja välja tõi, siis Europol mõistab, et tõhe, tõhustatud koostöö teatud valdkondades nagu uimasti kuritegevus ja ka sisserändajate puhul äh, on äärmiselt oluline, meil on strateegiline koostöökokkulepe, mis hakkas kehtima aastal kaks tuhat kolm, aga see ei näe ette isikuandmete jagamist, see soodustab koostööd teistes valdkondades ning meil on ka sideametnik Türgist Europolis, ta asus ametisse aastal kaks tuhat kuusteist, aga isikuandmete vahetus võimalik ei ole. mis puudutab tulevast koostööd, siis Euroopa Komisjoni jaoks on eelduseks läbi rääkida koostöö kokkuleppe osas, mis puudutab ka Europoli ja vastavate ametite vahel isikuandmete edastamist. Türgi on selles nimekirjas kui prioriteetriik, nii nagu seda otsustas haldusnõukogu. nüüd seotud IRU ja sisu eemaldamine. see on Europoli jaoks edulugu. ja suur tänu teie toetuse eest. see loodi aastal kaks tuhat viisteist ning kuuskümmend kuus tuhat sisu on nüüd hinnatud, mis puhul edastati ka eemaldamise kohta vastavad otsused. eelmisel nädalal ütles president Jun-, tutvustas president Juncker, kas terroristliku sisu eemaldamise direktiivi, me tervitame seda algatust ning äh, tervitame ka määruse eelnõud, mis aitab veelgi võidelda veebipõhise radikaliseerumise vastu nüüd koostöös komisjoniga hindame, kuidas me saame ühiselt ellu viia seda uut platvormi, aga selleks on vaja personaliressursse ja ka rahalisi ressursse. komisjon tegi ettepaneku, meiega konsulteeriti sellega ettevalmistavalt ning me oleme selle ettepaneku eest tänulikud, sellepärast et oluline on, et terroristlik sisu kiiresti eemaldataks. sest see on oluline vahend võitlemaks radikaliseerumise vastu. nüüd, mis puudutab asutustevahelist koostööd, tõepoolest vahel tekib küsimus, kuidas kõik asutused äh, omavahel koostööd teevad, et ei, üks amet ei võtaks teise pädevusi üle ja seetõttu on meil see Euroopa ametite võrgustik, me peame välja töötama ühise strateegia, ühised tegevused ning ühise hindamise. nüüd on meil äh, haldusnõukogu järgmisel näed, nädalal kohtuvad Frontexi ja Europoli haldusnõukogud ühiselt ja nüüd on meil võimalus käsitleda Europoli ja Frontexi ülesandeid ning tõesti paika panna, kuidas me koostööd teeme paralleelselt. meil oli juba hea kohtumine Frontexi juhtkonnaga, et ühiselt tulevikku vaadata, kuidas meie koostöö ette näeb ja me leiame lahendused. kahel ametil on erinevad pädevused, Europoli teema on infovahetus ning kriminaaluurimiste läbiviimise toetamine, Frontex kaitseb meie piire ning teabevahetus kahe ameti vahel on väga oluline ja järgmises Frontexi määruses seda ka käsitletakse nüüd äh, finantskuritegevus, see on Euroopa Liidu jaoks prioriteet ning äh, ka erinevad õiguskaitseasutuste juhid soovivad selle valdkonnaga põhjalikumalt tegeleda, saada paremat koolitsus, koolitust selles vallas ning Europoli tasandil me oleme veendunud, et me peame tegema rohkemat ning kasutame oma teadmisi, et aidata neid liikmesriike, kes seda vajavad. Europol praegu ko-, teeb koostööd kaheksa finants, rahapesu andmebürooga ning äh, meil on nüüd reeglid, et ka vastavat teavet vahetada ning see näeb ette Europolilt nõuda infot rahapesu andmebüroode liikmesriikide üksusest. meil on alati kasutada, vaja kasutada Europoli rahvuslikku üksust ning see aitab meil võidelda finantskuritegevusega, mis on ju ka Euroopa Liidu üheks prioriteediks. nüüd kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve. nagu erinevad kõnelejad ka juba rõhutasid, siis eelarveprojekt on, näeb ette sada kakskümmend viis miljonit ning see ei võta arvesse erinevaid äh, algatusi, mida meil palutakse ette võtta ning meie eelarve on isegi väiksem, kaheksa koma, kaheksa koma kuus miljonit võrreldes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvega ning kakskümmend üks miljonit vähem võrreldes siis äh, selle ettepanekuga, mida tegi Europoli haldusnõukogu. kui meie eelarve ei ole nüüd nii suur, kui soovitud, see puudutab ametnike saatmist hotspotidesse, see muudab keerukamaks kullerite vastase võitluse ning aastal kaks tuhat kaksteist oli meil ka täiendatud eelarve, et võidelda küberkuritegevusega, et me saaksime tõesti Euroopa tasandil pakkuda liikmesriikidele krüpteerimiselt toetust Eh, ning siis pidime ka uuendama oma praegusi IT-süsteeme. lisaks muutub keerukaks ka liikmesriikide erisekkumisrühmade toetamine, see oli eesistuja otsus toetada neid eriüksusi Atlas võrgustiku kaudu. me peame rahapesu vastast võitlust ja terrorismi rahastamise vastast võitlust parandama, meil on vaja selleks ressursse. kui me peame koheselt ka tegelema terroristliku sisu eemaldamisega, siis ka selleks on vaja eelarvet, teises, et julgeolekukontrollid, mis tuleb hotspotides läbi viia, me ei ole veendunud, et me saame seda teha kuritegevuse vastane võitlus pimeveebis, ka seal on vaja väga palju sekkuda, selleks on vaja palju ressursse ja nagu ma ütlesin, meie IT-süsteemid viimastel aastatel me ei ole sellesse piisavalt investeerinud, sest iga kord, kui meil on vaja olnud täiendavaid ressursse, oleme vähendanud IT valdkonna toetust. Euroopa Liidu liikmesriigid tahavad üha suuremat toetust valdkondades, mida nad ei saa üksi välja arendada, nagu näiteks ühenduvus, analüüs ja krüpteerimine ning Europoli investeeringud on võtmetähtsusega, et vastata liikmesriikide soovidele. nüüd Brexiti teema. väga paljud inimesed õiguskaitseringkondades on Brexiti pärast muret. Europol on juba püüdnud hinnata Brexiti mõju ning on vastanud mitmetele põhjalikele küsimustele, mille Euroopa Komisjon meile esitas. ma olen veendunud, et Europol saab hakkama Brexiti tagajärgedega, aga kõikidele küsimustele on veel liiga vara vastata. sest me peame leidma lahenduse laiematele julgeolekuküsimustele kinnitan teile, et hindame kõiki võimalikke stsenaariume, mis on praegu Brexiti puhul laual ning leiame lahenduse. nädala jooksul on meil ka kohtumised politsei ülematega Brexiti erinevate stsenaariumite osas. nüüd integreeritud andmehaldus. milline on seal Euroopa Europoli roll. Europoli roll on andmevahetuse eesmärk, millel on neli kihti. esiteks ristkontroll andmete puhul, teiseks strateegiline ja temaatiline analüüs, kolmandaks operatiivne analüüs ja neljandaks teabevahetuse soodustamine seega andmebaasid, mis on Europolis välja arendatud, tuginesid alati süsteemile, nüüd on meil vaja andmebaase ja ligipääsu andmebaasidele, mis on selle andme eesmärgiga kooskõlas. andmekaitse on väga tähtis ning meie praegune arendustegevus on koostöös andmekaitsereeglitega lähtudes Europoli määrusest, on andmekaitse väga range režiimiga ning äh, selle kontrolliga tegelevad väga paljud äh, isikud ja ametkonnad. Europoli siseselt on meil sõltumatu andmekaitsevolinik, kelle nimetab ametisse haldusnõukogu ning igapäevaselt kontrollib ta vastava, vastavus kontrollib, kas me vastame nõuetele või mitte. kui me ei vasta nõuetele, siis peame ennast parandama. meil on ka Euroopa andmekaitsevolinik ning meil on hea koostöö volinikuga, meil on liikmesriikide ametkonnad ja meil on koostöönõukogu. seega Europol on välja töötanud juba ammu väga ranged reeglid, mis puudutab andmete töötlemist, tagamaks seda, et andmed edastatakse ainult nendele partneritele, kes tohivad neid andmeid saada. ehk siis see puudutab ka liikmesriike ning see puudutab ka andmete edastajat. andmete edastaja jääb andmete omanikuks. ja väga oluline on rõhutada, et liikmesriigid on andmete omanikud andmetele ligipääs, selleks on neil vastavad suunised Euroopa Liidu siseselt ning ainult need isikud, kellel on õiguskaitse taust või keda on kontrollitud äh, vastaval viisil, ainult neil on ligipääs nendele andmetele andmebaasides. kui soovite, võime alati kirjalikult ja põhjalikumalt seda küsimust ka selgitada ma arvan, et mul ei ole enam palju rohkem aega. jah, ma arvan, et tõepoolest nii see on, aga mõningad põhjalikumad küsimused, kui kolleegid soovivad üksikasjalikumat selgitust, siis palun öö, mõistuse piiril andke teada tegevdirektor kindlasti tahab vastata teie küsimustele, seega kui teil on järelküsimusi, siis palun. nüüd see Brexiti küsimus, ma tean, et Europol on juba ettevalmistusi teinud koostöös komisjoniga, aga väga keerukad läbirääkimised tuleb veel pidada julgeolekukokkuleppe osas ning operatiivselt Europol ei saa tegutseda enne, kui poliitiliselt on edasi liigutud. seega ka siin seisavad meie ees väga keerukad küsimused, aga kui teil on nüüd äh, täiendavaid küsimusi, siis palun. liikmed esitasid täna juba väga nutikaid küsimusi, kas teie soovite veel paari minuti jooksul, Catherine, midagi lisada? kokkuvõtteks jah, aitäh aitäh nende küsimuste eest. Need on tõesti kooskõlas sellega, mida ma kuulsin, kui ma kohtusin erinevate liikmesriikide ministrite ja õiguskaitseringkondadega. jah, Lääne-Balkan on ka meie jaoks prioriteet, meil on ühised Äh, tegevuspäevad nii liikmesriikides kui ta Lääne-Balkaniga koostöös ning kui me räägime isikuandmete edastamisest kolmandatesse riikidesse, on meie määrus väga range, Euroopa Komisjon vastutab selle lähenemise eest. suur tänu teie huvi eest, suur tänu selle eest, et teid huvitab see operatiivtoetus, mida Europol saab pakkuda pakkuda liikmesriikidele. kui saan, vastan hea meelega teie küsimustele ka kirjalikult, te olete teretulnud ka Europoli külastama ja siis saan loomulikult täiendavalt veel vastata teie küsimustele, suur tänu ja loodetavasti kohtume pea, aitäh! suur tänu tegevdirektorile, aitäh! ja kolleegid, kui teil on täiendavaid küsimusi või kui mõni küsimus jäi nüüd vastamata, kuulda tegevdirektori poolt, siis andke teada sekretariaadile või saate pöörduda kohe tegevdirektori poole, suur tänu. Brexiti märkused ja julgeolekuleping ja konkreetne Europoli küsimus puudutab seda, et kas Ühendkuningriigil on ligipääs Europoli andmebaasile ning kas ta on Europoli liige Need teemad on juba teada-tuntud, aga läbirääkimised nende teemade osas ei ole veel täiel määral toimunud, kuigi komisjoni seisukoht on väga selge selles osas, mida Ühendkuningriik võib eeldada, aga operatiivselt on väga keerukas Europolil sel teemal sõna võtta, enne kui mõlemalt poolt ei ole läbirääkimisi peetud igal juhul suur tänu. nüüd lähme tänase kohtumise viimase osa juurde. nüüd on meil järgmine arvamuste vahetes Europoli haldusnõukogu tegevus. meil on nüüd arvamuste vahetus härra Priit Pärknaga, kes on haldusnõukogu esimees ning härra Tsvetan Tsvetanov tutvustab äh, raportit. ma palusin, et nad mõlemad tuleksid ka siia ette ning kuni nad siia jõuavad, juhatan selle teema sisse. head kolleegid, see on ametlik kohtumise osa ning lähtudes artiklist neliteist Europoli määruses on eh, härra Tsvetanov osalenud saja seitsmendal Europoli haldusnõukogu kohtumisel neljandal mail Sofias, kuna ta on ühiskontrolli töörühma aseesimees ja tema annab siis aru selle kohta, mis seal kohtumisel toimus. kooskõlas artikliga viiskümmend üks Europoli määrusest on siin ka haldusnõukogu esimees kutsutud arvamusi vahetama. lähtume tavapärasest valemist, siin on üks liikmesriigi parlamendi esindaja ja üks Euroopa Parlamendi esindaja ja meil on ka siis kõnelejate nimekiri. kõigepealt anname sõna härra Priit Pärknale, kes on Europoli haldusnõukogu esimees kümneks minutiks ja palun, härra Pärkna, teil on nüüd sõna. aitäh äh, selle võimaluse eest äh, siin teie ees esineda. Äh, ma pean kohe tõdema, et kümmekond minutit ilmselt Europoli tööst ja Europoli haldusnõukogu tööst anda poole aasta kohta on natuke lühike, et mul läheb ilmselt natuke pikemalt. aga lugupeetud Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmed, sõbrad ja kolleegid mul on au pöörduda europoli haldusnõukogu esimehena teie poole täna kolmandat korda pärast osalemist teie esimesel asutamiskoosolekul oktoobris 2017 uh, sorry to interrupt i think uh, there's a problem with interpretation for some oh sorry dutch interpretation it's always the dutch you can speak every language but you know ükskõik mis keeles rääkida aga aga mitte hollandi keeles kas on nüüd kõik korras kas kõik on korras? jätkame. Is it okay? Everything is okay now? Is everything? Please go ahead, sorry to interrupt. Thank you. seekordne JPSG koosolek on ühtlasi viimane, millel ma oma praegustes ülesannetest osalen minu europoli haldusnõukogu esimehe ametiaeg lõpeb detsembris INÜ haldusnõukogu valib peagi järgmise trio esindajate seast välja uue esimehe ja aseesimehe. alustuseks soovin rõhutada nagu olen seda ka varasemalt teinud et haldusnõukogu peab ÖTSG-d oma oluliseks partneriks europoli efektiivsuse aruandekohustuse ja läbipaistvuse tagamisel ning sihipärasel tugevdamisel. meie roll europoli järelevalve kehtestamisel on erilaadne ja praeguses kontekstis seda enam hädavajalik. euroopa liit ja liikmesriigid seisavad silmitsi pretsedenditute turvalisuse valdkonna väljakutsetega. europolilt oodatakse üha rohkem toetust riiklikele õiguskaitseasutustele ja tegema nendega tihedamat koostööd. ma alustan lühiülevaatega haldusnõukogu viimastest tegevustest võtmealadel sealhulgas nagu mainitud koostööst jpskga ning viitan kokkuvõttes peamistele kavandatavale tegevustele. haldusnõukogu viimane koosolek toimus 3 ja 4 mail 2018 ning seda võõrustas bulgaaria euroopa liidu eesistujana sofias. sellel korral käsitles haldusnõukogu mitmeid korporatiivseid strateegilisi ja tegevust äh, puudutavaid küsimusi sealhulgas europoli väliste suhete valdkonda mille kohta ma sooviksin anda teile täna lühikese ülevaate. korporatiivsete küsimustega seoses muuhulgas võttis Altung vastu uue poliitika isikute väärikuse kaitsmise ja psühholoogilise ning seksuaalse ahistamise vältimise kohta. see poliitika parandab edaspidi koostöö, koostöötingimusi Europolis, luues selgema korra ja rangemad koolitusnõuded vastavale personalile samuti võttis haldusnõukogu vastu viimase europoli konsolideeritud tegevusaruande mis näitab selle aasta kohta positiivseid tulemusi mitte ainult operatiivtegevuse ja strateegilistes valdkondades vaid ka juhtimise finants ja tööjõuga seotud aspektides. lisaks arutas haldusnõukogu ning võttis seejärel kirjaliku menetlusega vastu kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed kriteeriumid aastaaruandele iga liikmesriigi poolt europolile esitatava teabe kohta. see aruanne mis kujutab olulist ja väga tervitatavat uudsust koostatakse kooskõlas europoli määruse artikli 7 punktiga 11. esimene väljaanne mis käsitleb aastat 2018 avaldatakse 2019. aastal. ma usun et võrreldavate statistiliste tulemuste esitamisega panustab see aastaaruanne teabe vahetamise tõhustamisse europoli ja liikmesriikide vahel. aruanne edastatakse euroopa parlamendile liikmesriikide parlamentidele teistele europoli määruses nimetatud adressaatidele ning ka jpskle. järgmiseks peatun lühidalt olulisematel arengutel europoli väliste suhete valdkonnas. esiteks kiitis haldusnõukogu heaks albaaniasse bosnia hertsegoviinasse ja serbiasse kontaktametnike paigutamise hindamise kriteeriumid eesmärgiga hinnata selle algatuse praktilist väärtust lisaks nendest riikidest europoli paigutatud sideohvitseri rollile. see hinnang lõpetatakse eeldatavasti 2019 aasta lõpuks. europoli koostöö lääne balkani riikidega ning haldusnõukogu jaoks on haldusnõukogu jaoks samuti oluline antud riigid on organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemisel olulise tähtsusega partneriks nagu on märguti, märgitud ka hiljuti avaldatud europoli terrorismi ja olukorratrendide raportis olen arvamusel et edasine progress operatiivkoostöös nende riikidega on võimalus neid integreerida euroopa liidu julgeolekustruktuuri samuti panustada liidu terrorismivastasesse välistegevusse jätkuva dialoogi kaudu asjakohaste kolmandate osapooltega. teiseks kooskõlas europoli määruse vastavate kohaldavate sätete ning europoli välisstrateegia prioriteetidega aastateks 2017 2020 kinnitas haldusnõukogu lõppotsuse töökorraldusest europoli ja iisraeli õiguskaitseasutuste vahel. antud töökorraldus mis allkirjastati käesoleva aasta 17 juulil ei ole aluseks isikuandmete edastamisele. peamiseks eesmärgiks on edendada koostööalaseid suhteid näiteks läbi erialaste teadmiste üldiste situatsiooniraportite kriminaaluurimise protseduuride ja tehnikaalase informatsiooni ja arenduse vahetamise samuti koolitustegevustes osalemine ning nõustamine ja abistamine üksikutes kriminaaluurimistes. järgmiseks keskendun eelarve küsimustele aga enne kui ma sellesse sisse, sisse lähen ma olen tänulik eh, juba alguses austria esindajale pieter wedingile ja loomulikult claude moraesile toetuse eest mida näidati üles eh, europoli eelarve osas. aga maikuus toimunud kohtumisel kinnitas haldusnõukogu suurendatud 2018. aasta eelarve muudatuse. europoli võtmetähtsusega tegevusprojektide osas oli see oluline. see sisaldas europoli külasametnike paigutamist vahemere probleemsetesse piirkondadesse ning europoli degrupeerimise võimaluste tugevdamist. see tõus oli võimalik tänu eelarve pädevatele institutsioonidele ning me täname siinkohal euroopa parlamenti. nagu europoli tegevdirektor proua de Boll väljendas, <clears throat> on rahalised perspektiivid aastateks 2019 muret tekitavad. Koos tegevdirektor de Bollega pöörasime tähelepanu Euroopa Parlamendile praegustele Euroopa Nõukogu eesistujatele Euroopa Liidu rände, siseküsimuste ja kodakondsuse volinikule, et kaalul on tegevuste efektiivsus Europoli võtmealadel. Nendeks on euroopa liidu julgeoleku ja rände eesmärgid infosüsteemide koostalitusvõime eesmärgid ja koostöö õiguskaitseorganite ja internetiteenuste pakkujate vahel terrorismipropaganda internetis laste seksuaalse seksuaalne ärakasutamine. võrreldes haldusnõukogu poolt algselt heaks kiidetud eelarveprojektiga eeldab aga nõukogule ja euroopa parlamendile esitatud 2019 aasta europoli eelarveprojekt vähendamist 21 miljonit eurot ja 38 ajutise teenistuja ametikoha võrra. täna ma palun ka teie toetust kuna parlamentidevaheline vaatenurk võib olla otsustav seismaks selle eest et europol saaks vajalikud ressursid liikmesriikide kasvavate vajaduste katmiseks põhiliste operatiivteenuste ja teabevahetuse osas. edasi annan ülevaate arengutest mis puudutavad jpsg ja haldusnõukogu vahelisest, vahelisest koos, vahelist koostööd. haldusnõukogu viimasel koosolekul nagu ma märkisin oli meeldiv võimalus tervitada härra tsvetanovit keda ma veel kord tänan tema väärtusliku panuse eest meie kajastustesse. arvestan ka härra tsvetanovi ettekandega minu esitluse järel ja sooviksin lühidalt kommenteerida koosolekul tõstatatud peamisi küsimusi ja praeguseid ettevalmistusi. arvan et meie väljakutseks ei ole üksnes tasakaalu saavutamine ameti suurema aruandekohustuse ja läbipaistvuse tagamiseks. samaväärselt tähtis on ka operatiivteabe või tundliku teabe konfidentsiaalsuse kindlustamine ning haldusnõukogu ja jpsk toetamine meie vastavate ülesannete täitmisel. haldusnõukogu roll on tegutseda europoli peamise juhtorganina teostada järelevalvet ameti töö üle tuvastada operatiivvajadused ja strateegilised võimalused ning kindlustada et europol annaks asjakohaseid vastuseid mis aitab liikmesriikidel pädevatel asutustel efektiivselt nende poole pöörduda. jpsg on samas loodud teostama poliitilist järelevalvet europoli tegevuse üle et tagada suuremat läbipaistvust ja tõsta demokraatlikku legitiimsust ning europoli aruandekohustust liidu kodanike ees. selles kontekstis me teadvustame et jpsg-l on oluline saada oma ülesannete täies mahus täitmiseks vajalikku teavet mis eeldab kõigi kontrolli kontroll kontrollimismeetmete igakülgset kasutamist mida europoli määruse artikkel pakub. konkreetsemalt öeldes jpsk enda poolt kokku kutsutud koosolekud europoli tegevuste arutamiseks otse vastava pädevusega europoli esindajatega. see on ka põhjus miks ma hindan eriti seda võimalust olla täna siin teie ees ja aidata kaasa teiepoolsele europoli tegevuse kontrollimisele. mul on samuti hea meel teatada et europoli põhidokumendid nagu näiteks viimane europoli programm kaks tuhat kaheksateist kaks tuhat kakskümmend juba nimetatud kaar kaks tuhat seitseteist ning mitmeaastase programmi eelnõu kaks tuhat üheksateist kaks tuhat kakskümmend üks on juba jpskle edastatud kooskõlas europoli määruse vastavate sätetega. me jätkame jpskle asjasse puutuva dokumentide esitamist kas konsulteerimiseks või teadmiseks ning ootame teie tagasisidet ning võimalikke küsimusi. mis puudutab JPSG esindaja võimalikku osalemist haldusnõukogu koosolekutel, siis lubage mul esmalt teile meelde tuletada, et Europoli määruse artikkel neliteist neli annab haldusnõukogule võimaluse kutsuda hääleõiguseta vaatlejaid iga kord, kui nende arvamus võib olla arutatava küsimuse seisukohast asjakohane sealhulgas vajaduse korral parlamentaarse ühiskontrolli töörühma esindajaid. oma 4 mai pöördumises haldusnõukogu poole väljendas härra tsvetanov jpsk huvi tõlgendada europoli määruse artiklis 14 ette nähtud võimalust selle kõige laiemas tähenduses. võttes eriti arvesse jpsk järelevalve ulatust europoli üle vastavalt ameti määruse artiklis 51 sätestatule. kuna ma nagu just mainisin artikkel 14 annab haldusnõukogule märkimisväärse tegevusvabaduse haldusnõukogu koosolekutel vaatlejate osalemise küsimuses. toetas selle küsimuse olulisus seda et pärast jpsk vaadete teadmiseks võtmist pidasid haldusnõukogu liikmed nõu oma vastavate haldus ja poliitiliste ametivõimudega eesmärgiga formuleerida haldusnõukogu lõplik seisukoht haldusnõukogu 3 ja 4 oktoobri koosolekul järgmisel nädalal. seetõttu käivitasin ma hiljuti kirjaliku konsultatsiooni kõikide haldusnõukogu liikmete vahel jpsk esindaja haldusnõukogu koosolekule võimaliku osalemise praktiliste stsenaariumite kohta. need stsenaariumid sisaldavad võimalikke valikuid alates ad hoc kutsest kuni regulaarse kohalviibimiseni sealhulgas muus praktilised vahepealsed alternatiivid. kahjuks ei ole mul täna meie tänase koosoleku ajaks võimalik teile selle konsultatsioonimenetluse tulemuste kohta täpsemat informatsiooni anda riikide delegatsioonide esitatud kommentaarid lisatakse 3 oktoobril toimuva haldusnõukogu koosoleku arutelusse ning ma teavitan jpsg-d haldusnõukogu arutelu tulemustest koheselt pärast haldusnõukogu lõppu. ennetamata loomulikult haldusnõukogu arutlusprotsessi tulemusi soovin siiski rõhutada et haldusnõukogu hindab tugevalt europoli määruse artiklis neliteist pakutud võimalust. näiteks võib oodata et haldusnõukogu võiks küsida jpski esindaja arvamust seoses europoli mitmeaastase programmiga mis on teema mille suhtes europol peaks jpskiga konsulteerima vastavalt europoli määrusele. selles kontekstis olen ma härra tsvetonoviga samal arvamusel et kasulik oleks kokku leppida ühine töökalender jpskiga konsulteerimaks Europoli mitmeaastase programmi küsimusi. üldiselt ma usun, et täiendava suhtlusplatvormi loomine, mis säilitaks haldusnõukogu arutelude konfidentsiaalsuse ja tema autonoomse otsuse tegemise protsessi, oleks positiivseks arenguks JPSG plenaarkohtumiste kontekstis teostatava järelevalve kõrval. sellised jpsk koosolekud nagu tänane väljendavad parlamentaarse kontrolli tulemust olemust ja annavad tunnistust kasvavast dünaamilisest vastastikusest toimest europoli ja euroopa parlamendi ning riikide parlamentide vahel. järgmine tähtis aspekt mida kaaluda tuleb on haldusnõukogule esitatavate dokumentide tundlik laad. kuna need on seotud küsimustega mille kohta ei ole veel otsust vastu võetud või sisaldavad seisukohti sisemisteks aruteludeks mistõttu ei tohi neid avalikustada. peale selle võivad haldusnõukogu dokumendid puudutada operatiivteavet tundlikku salastamata või salastatud teavet mis nõuab vastavat kaitsmist ning mida samuti ei tohi avalikustada ka selles küsimuses peame me leidma tasakaalustatud lähenemise mis on kooskõlas euroopa liidu ja europoli kehtiva õigusliku raamistikuga. ma olen kindel et kohane ettevalmistus ja töötasandil sujuv koostöö jpsk sekretariaadi ja vastavate europoli teenistuste vahel aitavad meil käsitleda dokumentidele juurdepääsu puudutavaid praktilisi küsimusi vastuseks jpsk liikmete poolt mitmetel kordadel kaasa arvatud viimasel haldusnõukogu koosolekul esitatud päringutele soovin ma rõhutada et europoli keelte kasutamise korra peamine eesmärk on tagada kahjuks küllaltki piiratud ja, ja finantsressursside tõhus kasutamine. sel põhjusel ning võttes arvesse ka europoli ebakindlat eelarveperspektiivi ei pruugi dokumentide tõlkimine teistesse euroopa liidu keeltesse ametlikesse keeltesse olla europoli jaoks võimalikuks valikuks. lubage mul märkida selles kontekstis lühidalt ka seda et europoli siseste keelte kasutamise korra kohaselt koostatakse haldusnõukogule esitatavad dokumendid inglise keeles haldusnõukogu poolt vastu võetud õigusaktid avaldatakse inglise keeles välja arvatud juhul kui need tuleb avaldada euroopa liidu ametlikus väljaandes. antud praktiline küsimus tuleb samuti arutlusele järgneva haldusnõukogu koosolekul millest teavitan teid vahetult pärast haldusnõukogu koosolekut lõpetuseks soovin teid teavitada lühidalt haldusnõukogu eelseisvatest tegevustest. 3. oktoobril koguneb haldusnõukogu oma tavapärasele koosolekule. sellel kohtumisel arutab haldusnõukogu muuhulgas ka uusi arendusvõimalusi europoli analüütilise võimekuse tõstmiseks integreeritud andmete halduse kontekstis töökorralduse kavandit koostööks europoli prioriteetsete partneritega täpsemalt jaapaniga euroopa narko ja narkosõltuvuse monitooringu keskusega eu eh, navfrom medi ning euroopa mereturvalisuse agentuuriga. muud teemad mille üle haldusnõukogu otsustab on uue esimehe ja aseesimehe valimine järgmiseks 18 kuuliseks perioodiks mitmed personaliga seotud küsimuste kohta rakendatavad reeglid ning eesmärgiga saavutada suurem läbipaistvus ja aruandekohustus. uus haldusnõukogu liikmete huvide näidisdeklaratsioon mis vastab euroopa parlamendi esitatud soovitustele 2016 aasta eelarve heakskiidu andmise menetluse kontekstis ja nii nagu alguses juba austria esindaja peter wegner mainis oma sõnavõtus ja korduvalt siin saalis juba kõlanud on järgmisel päeval 4 oktoobril eh, toimumas europoli ja frontexi haldusnõukogude esimene ühine koosolek ja seda selleks et arutada edasisi samme nende kahe ameti vaheliseks efektiivsemaks koostööks. arvestades asutuse komplementaarseid mandaate saab europolil ja frontexil olema tähtis roll inimkaubanduse ja illegaalse immigratsiooni vastase võitluse koordineerimisel euroopa liidus. ühiskoosolekul tuleb muu hulgas arutlusele euroopa liidu teabesüsteemide koostalitusvõime tulevikus ja selle tulemuslikkus võtte, tulemuslikkus võttes arvesse et mõlema ameti tegevus kindlasti tugevneb luues otseühendustele vastava andmebaaside vahel ja seades suurema juurdepääsu reisimisega seotud teabele ning olen kindel et nendel arengutel saab olema mitmekoristav mõju europoli tööle. europolil saab olema võimalik edaspidi toetada frontexit euroopa liidu välispiiride haldamisel. teiselt poolt saab europol tänu oma laienenud juurdepääsule vastavatele euroopa liidu teabesüsteemidele olema positsioonil kus ta saab otsustada palju efektiivsemat abi osutada palju efektiivsemat abi riikide õiguskaitseasutustele ning nende vastastikusele koostööle euroopa liidu territooriumil terrorismi ja raskete organiseeritud kuritegude tõkestamisel ja nende vastu võitlemisel. sellega ma lõpetan oma lühikese ülevaate haldusnõukogu tähtsamatest tegevustest ja nagu mainitud on haldusnõukogul hea meel hoida teid kursis edasiste tegevuste ning võimalike suuremate arengutega. ma tänan teid tähelepanu eest ning ootan teie küsimusi ja mõttevahetusi. aga enne kui ma täiesti lõpetan, siis ma pean vabandama, et äh, kuna alguses rääkisin kiirest ajast ja puudulikkusest, siis äh, jäid ära äh, selles mõttes, hüppasin kohe teemadesse sisse. et ma olen väga-väga tänulik selle kutse eest, et ma siin saan osaleda ja jagada neid mõtteid ja loomulikult äh, mainin ära härra Claude Moraesi ja, ja loomulikult äh, Angela Lugeri. aitäh! Äh, suur aitäh! suur aitäh teile, härra Pärtna. mina tahaksin teid eriti tänada, sellepärast et oma kokkuvõttes te rääkisite ka teemadest, äh, mis on seotud koostööga, te rääkisite koostööküsimustest ja ma tahaksin äh, nüüd järgmiseks äh, anda sõna härra Tsvetanovile, tema räägib meile ähm, Europoli haldusnõukogu saja seitsmenda kohtumise koosolekul Mm, kuuldust. palun, teil on sõna. Уважаеми съпредседатели, уважаеми колеги. suur aitäh, austatud äh, kaasesimehed, äh, kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, mul oli tõesti väga suur au osaleda Europoli haldusnõukogu saja seitsmendal kohtumisel JPSG aseesimehena. enne kui ma hakkan rääkima sellest, mis seal kohtumisel äh, toimus, tahaksin ma öelda, et JPSG esindajana sain ma äh, haldusnõukogu liikmete ja äh, esimehe poolt sooja vastuvõtu osaliseks, samamoodi ka Euroopa tegevdirektori poolt, suur aitäh teile selle eest! härra Pärgna mainis ka, et ähm, Mm, minupoolne sõnavõtt äh, seal kohtumisel oli avatud äh, ja proua de Paul mainis ka, et Europoli määrus annab meile parlamentääridena suurema tegutsemisvabaduse ja see on väga oluline, tagamaks parlamentaarne ühiskontroll äh, Europoli üle. ja öeldi ka, et väga oluline on see, et Europol meiega ühenduses oleks ka tulevikus ning proua de Paul kindlasti osa, lubas osaleda ka meie töörühma töös mina osalesin neljandal mail mm, seal koosolekul ning äh, ma sain osaleda päevakorrapunktis, mis oli piiratud, piiratud äh, äh, JPSG esindaja osalusega nendel kohtumistel ja ma oma sõnavõtus ütlesin, et JPSG peamisteks eesmärkideks on panustada Europoli legitiimsuse ja aruandluskohustuse tagamisse, eriti kui see mõjutab ameti tegevu-, eriti kui ameti tegevus mõjutab Euroopa kodanike igapäevaelu ja meie julgeolekut ja selles kontekstis ma ütlesin, et art-, artiklis nelikümmend lõikes neli Euroopa, Europoli määrusest on öeldud, et jõud BSG esindaja võiks olla esindatud haldusnõukogu äh, kohtumisel ja et seda sätet tuleks võimalikult laialt tõlgendada, mm, niimoodi leian äh, mina, aga ka teine aseesimees. ma leian ka, et artikkel viis äh, JBSG kodukorrast ütleb, et me tegelikult ootame kutset JBSG liikmele osalemaks vaatlejana, mitte hääleõigusliku vaatlejana äh, Ähm, haldusnõukogu kohtumisel ning äh, loodetavasti äh, need kutsed kehtivad järgnevatel äh, haldusnõukogu koosolekutel. Mm, ning Äh, mina äh, rääkisin äh, sellest, et kaasesimeeste ähm, ootus on selline, et Europoli ähm, määruse artikkel viiskümmend üks tuleks kasutusele võtta ja loomulikult samal ajal tuleb konfidentsiaalsuse kohustust austada ja selles kontekstis olen mina teinud ettepaneku arvamuste vahetuseks ja PSG ähm, Äh, esimeestega mm, ja haldusnõukogu esindajaga selleks, et äh, kohaldusala äh, küsimus selgitada ja selgeks rääkida ja panna paika need tingimused, mille kohaselt või mille alusel JPSG esindaja saaks osaleda haldusnõukogu kohtumistel. Mm, senikaua, kuni JPSG ametlikku esindajat ei ole määratud, tuleks praegust tava siiski jätkata Mm, tuleks äh, edastada kutse äh, kaasesimeestele nendeks kohtumisteks. Äh, oma sõnavõtus rääkisin ka teistel teemadel veel, need puudutasid mm, võimalust mõelda järele keelerežiimi küsimuses, et keel, keelena ei oleks kasutuses mitte ainult inglise keel, tegelikult inglise ja prantsuse keel võiksid olla ametlikud keeled ja vähemalt äh, tulevikus võiksid kõik dokumendid vähemalt nendes kahes keeles olla, ma ütlesin ka, et võttes arvesse mm, JTSG äh, ja Europoli äh, haldusnõukogu töökalendrit on vaja mm, panna paika ühine tööprogramm selleks, et artikkel kaksteist nõudeid täita Europoli määrusest. selles kontekstis Mm, kutsusin ma haldusnõukogu üles tulema välja ühtse töökalendriga Äh, mitmeaastase äh, programmidokumendi konsultatsiooniprotsessi jaoks, mis puudutab konfidentsiaalsusküsimusi, siis äh, ma kutsusin üles haldusnõukogu sekretariaati jõudma kokkuleppele JPSG sekretariaadiga küsimuses, mis puudutab teatud dokumentide statuuti, mida haldusnõukogu annab JPSG kohtumistele. ja ma rõhutasin ka seda, Mm, et äh, JPSG kohtumised pakuvad väga head võimalust äh, temaatilisteks aruteludeks äh, erinevates poliitilistes küsimustes, mis on Europoli tööga seotud, need puudutavad näiteks välistrateegiat ja organisatsiooni partnereid ja selles kontekstis ütlesin ma ka, mm, et JPSG märtsikuisel Sofias toimunud kohtumisel olime meie võõrustajad ja meie jaoks oli väga oluline see, et Mm, äh, JPSG-l oli võimalus saada ajakohast informatsiooni koostööst Lääne-Balkani riikidega ning ka teavet äh, plaanide ja lähenemiste kohta seoses sellega, kuidas neid äh, riike integreerida Euroopa Liidu julgeolekuarhitektuuri. arutelu käigus võeti ka sõna kommenteerimaks minu seisukohti ja haldusnõukogu ütles, et konfidentsiaalsus tuleb tagada, see on ülimalt oluline ning nad kutsusid meid üles kaasmõistmisele, sellepärast et mõningaid dokumente ei saa teha avalikult kättesaadavaks, sellepärast et vastasel korral see mm, seaks ohtu tundliku info. mis puudutab BSG äh, esindatust äh, Europoli Haldusnõukogu kohtumistel, siis äh, artikkel neliteist määrusest pakub otsustusvabadust tegelikult haldusnõukogule Mm, andmaks eh, JPSG liikmetele vaatleja staatuse, eh, aga rõhutati, et eh, ähm, haldusnõukogu peaks ühiselt otsustama selles osas ja riiklikke esindajaid kutsuti üles oma koduriikides seda teemat arutama. Öeldi ka, et see protsess peaks algama koheselt, et järgmisel kohtumisel on võimalik, oleks võimalik juba arutelu maha pidada sellel teemal ja haldusnõukogu peaks oktoobrikuisel kohtumisel oma seisukoha välja kujundama ning äh, siis äh, ta jagab äh, oma otsust kirja teel ka parlamentaarse ühiskontrolli töörühmaga. oma sõnavõtus ma ütlesin ka, et ääretult oluline on see, e, et Europol ja kõik parlamendisaadikud saaksid tööd teha tõketeta Mm, ühiskontrolli töörühm ei tohiks tõkestada Europoli tööd, hoopis vastupidi, äh, see peaks parandama Europoli töö tõhusust äh, konstruktiivse viljaka dialoogi läbi, äh, mis siin meie vahel toimuda võiks ma loodan, et ma omalt poolt panustasin sellesse dialoogi äh, seeläbi, et ma neljanda mai kohtumisel osalesin ning äh, ma tahaksin tänada haldusnõukogu ja Madame de Bolli konstruktiivse suhtumise eest, ma tahaksin tänada parlamendisaadikutest kolleege kõikidest riikidest ja ka Euroopa Parlamendi saadikuid, äh, keda esindas libekomisjon, aitäh! suur aitäh, härra Tsvetanov teile, äh, suur aitäh selle ülevaate eest äh, ja see ülevaade näitab tegelikult äh, seda, kui hästi tegelikult koostöö juba toimub, ehkki tulevikus kindlasti on võimalik asju veel ka parandada, aga meie ähm, organina oleme nii noored, et me käime veel lapsekingades äh, ja me kindlasti saame asju veel parandada, nii aga liigume nüüd arutelu juurde, austatud kolleegid. Äh, üks kolleeg on sõna soovinud ja annan sõna äh, Küprose kolleegile, palun. suur aitäh, austatud esinaine. lugupeetud daamid ja härrad kõigepealt tahaksin ma tänada härra Tsvetanovi selle olulise info eest, mida ta meile andis JSG äh, ja selle töö kohta, mida haldusnõukogu maikuus ära tegi. kuid ma tahaksin öelda, et esindaja valimine JTBSG-st haldusnõukogu kohtumistele äh, tagaks selle, et valitseb järjepidevus selles, et kontrollitakse, mida haldusnõukogu teeb. me tegelikult tahaksime ka eh, infot haldusnõukogu tegevuse kohta, näiteks koostöö raames Egiptuse ja teiste Põhja-Aafrika riikidega, kust tegelikult Euroopasse ka sisserändajad tulevad, aitäh! suur aitäh, kuna rohkem sõnasoove ei ole, annan sõna taas siin poodiumil, poodiumil olevatele kõnelejatele, kõigepealt härra Pärkna, sõna on teil küsimustele vastamiseks. jah, suur aitäh selle küsimuse ja, ja, ja tähelepanu eest nii nagu ma oma juba sõnavõtus mainisin, siis kindlasti on ka Europoli haldusnõukogu jaoks eh, JPSG, JPSG-ga koostöö eh, ülimalt oluline ning eh, kindlasti meie näeme ennekõike kasu sellest. Nagu mainisin, kahjuks ma ei saa täna selles mõttes öelda lõplikku seisukohta, mida haldusnõukogu kujundab alles järgmisel nädalal Äh, ja, ja millest ma annan teile kiiremas korras teada. loomulikult see, mis puudutab erinevaid operatiivtegevusi, äh, mida Europol teeb, siis äh, väga põhjalikult andis ka ülevaate juba ka tegevdirektor, kaasa arvatud ka Türgi teemadel ja muude välispart-, välissuhetes. loomulikult on Europoli ja Europoli haldusnõukoguks hästi oluline äh, Äh, võimalikult äh, hea, head suhted äh, operatiivinformatsiooni vahetamisel, sest et ei ole võimalik võidelda ei organiseeritud kuritegevuse ega terrorismiga, kui sul puudub informatsioon. seda kõik saavad väga hästi aru liikmesriigid, Europol, loomulikult selleks, et, et saavutada neid eesmärke, me peame kinni pidama õiguslikest raamidest, mis meil ees on, mida kahjuks alati Europol ja, ja, ja liikmesriigid nii-öelda Europoli haldusnõukogus ei kujunda. aitäh. suur aitäh ja härra Tsvetanov, kas te soovite ka midagi kokkuvõtteks öelda? Аз мога да кажа само, че по темата от дневния ред aitäh, mul jääb üle vaid öelda, et lähtudes päevakorrast, pidin käsitlema ainult seda teemat, mida ma ka tutvustasin ning lähtudes siis kodukorra reeglitest ja ühistegevustest haldusnõukoguga. aitäh! suur aitäh, austatud kolleegid! Äh, sellega ma lõpetaksingi meie tänase arutelu ning annan teile ka teada, et äh, me oleme sellega jõudnud äh, oma esimese konverentsipäeva lõppu. Äh, tahaksin edastada teile kõigile ka kutse vastuvõtule Yehudi Menuhini mm, saalis või alal, mis äh, asub täpselt üks korrus allpool äh, ning seal on teil võimalik Austria vaine, veine maitsta ning aruteludega jätkata mm, Te äh, olete sinna kõik teretulnud äh,. Äh, seal saate siis head-paremat nautida äh, aga enne kui te lahkute, siis äh, veel üks infokild sellega seoses, kuidas me edasi tööd teeme. kolleeg Buhmann asendab mind homme minu töös ning võtab siis koosoleku juhtimise koos härra Maesiga üle ma pean äh, väga varakult äh, homme Viinis olema. Teie jaoks algab aga homne päev kell üheksa kolmkümmend ruumis PHS kontse viiskümmend äh, ja see ruum asub siin plenaarsaali vastas soovin teile kõigile kaunist õhtut ning homseks head ja tegusat konverentsipäeva, suur aitäh kõigile!